tere hommikut, lugupeetud daamid ja härrad, südamest tere tulemast meie ühisel konverentsil, mille teemaks on mitmeaastane äh, finantsraamistik Euroopa Liidus. mul on hea meel, et ma tohin teid täna hommikul tervitada Euroopa Parlamendi täiskogu saalis, mul on väga hea meel et ma saan siin tervitada Taani peaministrit, praegust Euroopa Liidu eesistujat. tere tulemast, proua peaminister, mul on väga hea meel, et tohin siin tervitada ka Euroopa Komisjoni presidenti härra Barrosot, kes istub parlamendi peasekretäri toolil praegu. ma usun, et Äh, see, et kolm institutsiooni, nende presidendid, eesistujad on täna siin koos, äh, on mitte ainult sümboliks, vaid näitab ka meie valmisolekut teha asjalikku koostööd seoses selle raske ülesandega, mis meie ees seisab. lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad, Euroopa on praegu majanduskriisis, meil on võlakriis. igal pool hoitakse kokku üha rohkem ja rohkem ja ka Euroopa Parlament, ütlen seda väga selgelt, ei ole nõus sellega, kui me eraldame Euroopa eelarvele vähem raha. paljude kõrvus kõlab see võib-olla ebaloogiliselt ja isegi vastutustundetult, kuid tegelikult on asi vastupidine, see on nii loogiline kui ka vastutustundlik ma sain väga hästi aru, et need, kes plaksutasid, olid Euroopa Parlamendi saadikud. ma kuulsin, et ka Brandenburgi liidumaa eh, finantsminister olevat plaksutanud, suurepärane. niisiis, eh, kindlasti eh, kõlab populistlikult, kui me kutsume üles Euroopa Liidu eelarvet vähendama, kuid minu arvates ei ole see niimoodi, sellepärast et kui me hoiame kokku Euroopa eelarvet, siis see tähendab seda, et me hoiame kokku seda kõige tähtsamat stiimulit, mis võiks käivitada majanduskasvu, kuid me vajame majanduskasvu selleks, et luua töökohti. ja see diskussioon on praegu eriti oluline, kuna kaks tuhat kolmteist lõpeb meie praegune finantsraamistik ning praegu tuleb pidada läbirääkimisi tulevase üle. parlament läheb nendele läbi, läbirääkimistele hea ettevalmistusega, sest juba kahe tuhande kümnenda aasta juunis moodustasime me erikomisjoni aasta enne seda, kui komisjon esitas oma esialgse ettepaneku. niisiis, kaheksandal juunil kaks tuhat üksteist suure häälte enamusega e, võttis e, see erikomitee vastu oma raporti antud teemal, seal tegeldakse meie poliitiliste prioriteetidega. me pakume välja struktuuri e, finantsplaneerimiseks keskpikas perspektiivis siin on kirjas, palju meil raha vaja on, see raport nõuab ka, et me tuleksime tagasi lepingutes algselt ette nähtud Euroopa Liidu omavahendite süsteemi juurde, artikkel kolmsada üksteist, ja öö, isegi öö, mõned finantsministrid huvitaval kombel ei tunne seda artiklit, niisiis me tahame tagasi pöörduda selle artikli juurde ilma igasuguste eranditeta. miks me ei ole nõus just kriisiaegadel vähem raha kulutama, kuna ma olen veendunud selles, et ainult mõistliku eelarvega võib Euroopa vastu astuda tuleviku väljakutsetele. sest vaid mõistliku eelarvega suudab Euroopa hakkama saada nende ülesannetega, mis tema ees seisavad. ja me usume, et me võime nendele väljakutsetele, eriti majanduskasvu ja tööhõive valdkonnas, vastu astuda vaid siis, kui eelarve on mõistlik. eelarve külmutamine või isegi drastiline vähendamine ei aita mitte kellelgi kriisist välja tulla. me vajame investeeringuid meie regioonidesse. me vajame investeeringuid meie kodanike teadmistesse ja oskustesse. me vajame investeeringuid, mis aitavad meil käivitada meie majanduse uuesti. ja kõik see ei toimi, kui riigipead ja valitsusjuhid oma kokkusaamistel panevad paika järjest uusi ülesandeid Euroopa Liidule ja iga kord vähendavad selleks vajalikku raha. seetõttu tervitame me Eh, valitsuste üleskutseid ambitsioonikaks Euroopa Liidu poliitikaks ning kutsume üles panema paika ka ambitsioonika eelarve. me vajame piisavaid vahendeid, kuna me oleme veendunud, et Euroopa Liidu eelarve annab meie kodanikele selge lisaväärtuse. kuna Euroopa Liidu eelarves majand-, eh, investeerime just nendes valdkondades, kus liikmesriigid hoiavad raha kokku, tulevastel läbirääkimistel kavatseme hästi ettevalmistatuna kaitsta meie kodanike huve. Euroopa Parlamendi saadikud tahavad uue finantsraamistiku äh, ettevalmistamisel töötada käsikäes äh, nõukoguga. ja tahaksin tänada neid nõukogu eesistujaid ja teie, proua peaminister, kuulute kindlasti nende hulka, kes on valmis kaasama Euroopa Parlamenti varaste läbirääkimiste etappidel, sõltumata sellest, mis on kirjas lepingutes. see oli konstruktiivseks signaaliks ja me täname selle eest ning me loodame, et me võime seda teed edasi liikuda. meil on läbirääkimiste mandaat. meil on parlamendi komitee, komisjoni raport, meil on läbirääkimiste meeskond, kuhu kuuluvad kogenud eelarvespetsialistid, ka mina ise püüan teha kõik selleks, et tagada parlamendis selle töö sisemine koordineerimine. Euroopa Liidu Lissaboni lepinguga on parlamendil nendes läbirääkimises täita oma institutsionaalne roll, ta osaleb nendel läbirääkimistel koos komisjoni ja nõukoguga samal tasemel ja sellistel kohtumistel, nagu ka täna, püüavad need kolm institutsiooni kooskõlastada oma seisukohti ja neid ka omavahel lähendada. tahaksin oma kahele kolleegile siin laua taga kinnitada, et minu jaoks on see väga tähtis kohustus, see ei ole midagi formaalset, vaid see on üks minu kõige olulisemaid ülesandeid minu ametiaja jooksul eh, Euroopa Parlamendi presidendina. kõik, kes mind teavad või kes teavad, et ma olen täielikult pühendunud oma tööle, need teavad, et kui ma seda ütlen, siis ma seda ka nii mõtlen. me teame, et äh, iga-aastaste ülempiiride ja äh, kategooriate osas on meil õigus kaasa rääkida, seda õigust kavatseme täielikult ära kasutada. loomulikult toimuvad diskussioonid üksikute poliitika üle ka vastavates alarühmades, teeme seda lähtudes parlamendi, komisjoni ettepanekutest. siin on Euroopa Parlamendil kaasotsustusõigus ja ma tahan samuti selgelt öelda, et ka seda kaasotsustusõigust kavatseme kaitsta. kõik katsed Äh, finantsläbirääkimiste raames lasta üksikutes poliitikavaldkondades otsustada finantsministritel, piirates äh, sellega parlamendi kaasotsustusõigust, äh, ei ole meie silmis võimalik. ma pean nende läbirääkimiste alguses kohe ütlema, et seda meie ei luba. siis olen ma selle välja öelnud ja ma usun, et ka piisavalt selgelt. ja lubage mõned sõnad veel tänase programmi kohta. kõigepealt kulutused. me vajame e, majanduskasvu ja tööhõivet selleks, et kriisist väljuda. kui me tahame inimestele pakkuda kindlat tulevikku, siis vajame me selleks Euroopa Liidu eelarvet investeerimisvahendina. kõige suurem lisaväärtus tekib meil siis, kui Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarved üksteist täiendavad niisiis, Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse just nendes valdkondades, kus liikmesriigid on sunnitud vahendeid kokku hoidma. kuhu seda raha kõige paremini investeerida, selle üle tahame täna siin läbi viia avatud mõttevahetuse. Euroopa Parlament ei soovi siin lähenemist ülalt allapoole, kuigi paljud seda eelistaksid, et vastupidi, altpoolt ülespoole. ja see on üks selle konverentsi eesmärkidest, eh, vahetada siin mõtteid teiega, kolleegid liikmesriikide parlamentidest. me ei taha lähtuda mingisugust kindlalt paika pandud lõpparvudest või eh, protsentuaalsetest näitajatest, me soovime tulemusele suunatud diskussiooni. on eh, liikmesriike, kes soovivad kokku hoida sada miljardit euro, isegi rohkem, kuid kui, kui öö, seda raha ei ole, siis ei õnnestu ka nendel riikidel toetada regionaalset arengut, toetada piirkondlikku arengut, toetada Erasmuse programmist finantseeritavaid üliõpilasi. ja see, selline lähenemine mõjutaks kõiki Euroopa Liidu piirkondi. niisiis, ärge imestage, kui Euroopa Parlament siin ütleb, et sellist poliitikat meie toetada ei saa mõelda tuleks ka sellele, et Euroopa Liidu eelarve on viimastel aastatel tunduvalt vähem kasvanud kui liikmesriikide eelarved. tegemist on arvuga, millele ma palun teid mõtteid vahetada. liikmesriikide eelarvete kasv on olnud selgelt kõrgem kui Euroopa eelarve kasv. ning seetõttu need populistlikud etteheited Euroopa Liidu eelarvele ei ole põhjendatud. Eh, tahaksin öelda ka mõned sõnad omavahendite kohta. Eh, meie eh, raport ütleb, et reformi erinevad aspektid on väga tihedalt omavahel seotud. niisiis on vaja vahetada mõtteid ka omavahendite üle uues finantsraamistikus, sest vastav omavahendite süsteem on ju Euroopa Liidu lepingutes ette nähtud kuna artikkel kolmsada üksteist Euroopa Liidu lepingus, ma kordan, artikkel kolmsada üksteist Euroopa Liidu lepingus, mitte artikkel kolmsada üksteist äh, meie meeleväraraamistiku raportis. niisiis, äh, lepingu artikkel on äh, sel määral tundmatu, siis ma tahaksin seda, selle teile kord ette lugeda Euroopa Liit näeb ette enda jaoks vajalikud vahendid selleks, et oma eesmärke saavutada ja teostada oma poliitikaid. eelarve eh, finantseeritakse täielikult oma vahenditest. see on Euroopa Liidu lepingu artikkel kolmsada üksteist kõik riigid, ka need, kes Euroopa Liidu eurosse rohkem maksavad, kui saavad, on selle allkirjastanud. Ja sellised omavahendid lõpetaksid lõpuks ometi selle diskussiooni selle üle, kes maksab vähem või rohkem eelarvesse. ning seetõttu tervitame me Euroopa Komisjoni uusi ettepanekuid seoses käibemaksuga ja äh, Äh, finantstehingute maksuga ning kutsume kõiki osapooli üles neid ideid võimalikult kiiresti teostama. ja diskussioonist keeldumine ei ole õige lähenemine suhetes meie kolme institutsiooni vahel. niisiis, me peame mõtteid vahetama kõige üle. kas me suudame kõiges kokku leppida, on teine küsimus, kuid öö, äh, diskussioonist keelduda ei vii meid mitte kuskile. niisiis, kõik need punktid on meie päevakorras ja see fakt, daamid ja härrad, et te osalete siin liikmesriikide valitsuste ja parlamentide esindajatena, Euroopa Parlamendi kolleegidena ja me diskuteerime siin avalikult nende teemade üle, on juba väga oluline. Euroopa Parlament äh, läheneb nendele läbirääkimistele finantsraamistiku üle konstruktiivselt. Need on olulised, lähtudes Euroopa Liidu solidaarsusest, põhimõttest me vajame majanduskasvu, tööhõivet, me peame investeerima teadusuuringutesse, innovaatikasse ja me vajame Euroopa Liidu eelarvet, mis tagab Euroopa Liidule ja meie kodanikele kindla tuleviku. Äh, daamid ja härrad, Euroopa Komisjoni president ütles mulle enne selle koosoleku algust, ole nagu sa oled, aga ole sõbralik. ma usun, et ma olin seda, tänan. Frau Ministerpräsidentin, bitte. Äh, proua peaminister, palun. president Schulz, äh, president Barroso, distinct austatud parlamentide äh, liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, härra komisjoni president, austatud daamid ja härrad. lubage mul kõigepealt Taani eesistuja poolt tänada Euroopa Parlamenti selle olulise ürituse korraldamise eest. ja lo-, loomulikult äh, selle suurepärase koostöö eest, mis meil on Euroopa Parlamendi ja komisjoniga. see on olnud ja jätkub ka äh, pärast tänast konverentsi. mul on väga hea meel näha siin ka nii paljusid äh, riikide parlamentide liikmeid. ma tean, ise omast käest, kui oluline on teha koostööd oma riigi parlamendiga kõikides Euroopa Liidu poliitika valdkondades ja eesistujana võin ma teile kinnitada, et meie omalt poolt teeme kõik selleks, et teha tihedat koostööd kõikide sidusrühmadega. selleks, et liikuda eh, MFF-i eh, läbirääkimistega edasi. loomulikult ei saa eitada, et eh, need läbirääkimised toimuvad ajal, kus Euroopa Liit on silmitsi väga tõsiste väljakutsetega. viimaste aastate jooksul oleme me võtnud aga julgeid ja olulisi otsuseid Euroopa tasandil, aga seda ka riiklikul tasandil. selleks, et saada kontrolli alla riigivõlakriis. me oleme teinud ära väga palju, aga liikmesriikide eelarved on endiselt surve all ja eelarve konsolideerimine on ka tulevastel aastatel oluliseks väljakutseks. nüüd viimaste aastate jooksul oleme me näinud, et kulub vaid äh, paar aastat selleks, et äh, kaotada äh, usaldusväärsus, aga samas võib kuluda aastakümneid selleks, et see usaldus taastada. ja me näeme samuti väga aeglast majanduskasvu ja suuremat töötust, seda ka noorte hulgas ja suuremad, äh, suurem konkurents arenevatelt riikidelt ja demograafiline kriis ainult äh, suurendavad veel neid väljakutseid. seetõttu peame me kiirendama majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopas. aga selge on ka see, et meil ei ole mingisuguseid lihtsaid vastuseid ega imelahendusi aga ma tõesti usun, et järgmine mitmeaastane finantsraamistik annab meile kuldse võimaluse reformida oma eelarvet niimoodi, et see oleks paremini kooskõlas meie tuleviku vajadustega. ja see saab muuta ka majanduskasvu ja töökohtade olukorda Euroopas me saame selle võimaluse reformida Euroopa Liidu eelarvet ainult seitsme aasta tagant ja seetõttu on väga oluline, et me teeksime seda praegu õigesti mitmeaastane eelarve ja selle läbirääkimised on samuti võimaluseks meile, poliitika loojatele, näidata seda, et Euroopa Liit suudab võtta vastuseid su, suudab leida vastuseid ja lahendusi rasketele probleemidele ka praeguses majanduskriisi olukorras. ma, mul ei ole mingeid illusioone, ma tean, et need läbirääkimised ei ole kerged, sest väga palju on mängus, samuti väga suured summad on mängus ja kõik osapooled äh, kogunevad laua ümber oma huvidega. selline see olukord juba on. aga seda olulisem on see, et me kõik näitame üles poliitilist tahet ja julgust öö, äh, osaleda selles dialoog, dialoogis konstruktiivselt. ja üks asi on veel äh, selge, et äh, lõplik kokkulepe mitmeaastase finantsraamistiku üle ei ole veel lähedal. see on juba mitu aega selge olnud, et mingi lõpliku kokkuleppeni me Taani eesistumisel ei jõua, aga ma kinnitan teile, et me teeme omalt poolt kõik selleks, et äh, me läbirääkimistega edasi saaksime liikuda. ja konkreetsemalt on meie eesmärgiks töötada välja alus läbirääkimiste viimasteks faasideks. ja diskussioonid tulevad ka juunikuisel ülemkogul. Need diskussioonid peaksid sillutama teed lõpliku kokkuleppe saavutamiseks selle aasta lõpus. Taani eesistuja teeb väga intensiivset tööd selle mandaadi raamistikus, mille ülemkogu andis meile detsembris kaks tuhat üksteist selleks, et seda mandaati täita, siis oleme me juba alustanud ministrite tasandil diskussioone. meie eesmärgiks on vähendada delegatsioonide seisukohtade vahelisi vahesid ja lõpuks öö, lepitada need erinevad seisukohad. ja see on väga oluline, eriti kui me tahame kinni pidada oma ambitsioonikast ajakavast ja jõuda kokkuleppele kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks. ja Euroopa ülemkogu otsus on eeltingimuseks, et saaks liikuda edasi institutsioonide vahelistesse läbirääkimistesse. Taani eesistuja säilitab tihedad kontaktid Euroopa Parlamendi ja komisjoniga kõikidel tasanditel. tihe dialoog institutsioonide vahel on äärmiselt oluline, kui me tahame kokkuleppeni jõuda. ja ma usun, et tänane kõrgetasemeline konverents annab oma panuse sellesse dialoogi. see täiendab seda, andes juurdepääsu või, või kaasates erinevad osapooled, võimaldades jagada mõtteid väga äh, laial tasandil ja väga avatult. ja ma tahaksin siinkohal eriti kõrgelt hinnata seda, et meil on riikide parlamentide esindajad siinkohal, sest teie panus äh, tugineb äh, liikmesriikide majandusolukorra tundmisele ja samuti liikmesriikide eripärade tundmisele. ja see on väga oluline nendes diskussioonides. nii et tänane diskussioon peaks andma meile parema ülevaate erinevatest ähm, äh, seisukohtadest ja sillutama äh, teed äh, läbirääkimiste jätkamiseks kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teisel poolel. see küsimus, mis on tänaste diskussioonide keskmes, on see, milline peab olema tuleviku äh, Euroopa Liidu eelarve. ja ma olen väga kindel, et siin on väga erinevaid arvamusi, aga ma tahaksin siin jagada oma seisukohti. kõigepealt peame me tagama selle, et Euroopa Liidu eelarve äh, toetaks äh, paremini äh, meie majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegiat, paremini, kui ta teeb seda praegu. see eeldab poliitilist julgust, kasutada vahendeid selleks, et parandada Euroopa tootlikkust ja konkurentsivõimet. näiteks leian ma, et kui me edendame oma teadusuuringuid ja innovatsioonitegevust, eh, siis on see väga oluline meie konkurentsivõimele maailma eh, tasandil. samuti on tarvis, et Euroopa Liidu eelarve oleks rohelisem. see on väga oluline praeguste kliimamuutuste ja eh, keskkonnaküsimuste valguses. ja loomulikult tuleb ka siin vaadata, et väljaminekut toetaksid meie majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegiat kolmandaks, solidaarsus peab olema Euroopa Liidu eelarves väga olulisel kohal. me peame keskenduma äh, sellele, et äh, me saaksime suunata äh, vahendid Euroopa Liidu vähem arenenud piirkondadesse. ja neljandaks, praegusel ajal, kus vahendeid on vähe, peame me kindlasti mõtlema sellele, kuidas Euroopa Liidu eelarvega saaks anda tõelist lisandväärtust ja kuidas saavutada maksimum igast eurost, mille me kulutame. seega me peame töötama välja tulemuste ja hindamise kultuuri, kus võrdlusalustel ja näidikutel on väga oluline roll meie kuluprogrammide hindamisel ja me peame omama ka julgust vähendada vahendeid nendes programmides, mis äh, olulisi tulemusi ei saavuta. samuti on meil tarvis tugevamat ja tõhusamat finantsjuhtimist. me peame näitama kodanikele, et raha, mida kulutatakse Euroopa tasandil, on hästi kulutatud raha ja selles valguses on meil tarvis ka lihtsustatud reegleid, sest et bürokraatia ei tohi tõkestada meie tõhusaid poliitikaid lõpetuseks tahaksin öelda, et tulevase Euroopa Liidu eelarve rahastamine peab olema läbipaistev ja õiglane ja ma tahaksin äh, sel, seda aspekti veel kord selgitada. õiglus minu arvates ei äh, tähenda äh, lihtsalt mingisugust sellist mõtlemisviisi, kus iga liikmesriik hoiab rangelt kinni oma seisukohast. õiglus tähendab seda, et äh, ühtlase või ühesuguse tasa, tasemega või heaolu tasemega liikmesriigid maksavad Euroopa eelarvesse ka võrds, enam-vähem võrdse summa. solidaarsus on väga oluline põhimõte ja on selge, et ähm, parema elatustasemega riigid maksavad Euroopa Liidu eelarvesse rohkem kui äh, vähem arenenud äh, piirkonnad ja see tuleb meile kõigile lõpuks kasuks. ma arvan, et need võtmeelemendid peaksid tagama selle, et äh, me saame äh, tulevikus äh, hakkama nende väljakutsetega, millega Euroopa täna silmitsi on. aga need on praegusel hetkel ainult minu arvamused ja seisukohad ja ma kinnitan teile, et Taani eesistuja võtab arvesse kõiki seisukohti tänane konverents on meie võimalus ja, ja teie võimalus, tegelikult kõikide sidusrühmade võimalus osaleda selles diskussioonis ja selgitada seda, mida teie peate kõige olulisemateks põhimõteteks, millest Euroopa eelarve peab juhinduma. seetõttu on väga oluline kuulata ära kõik seisukohad. ma loodan väga, et tänane sessioon Äh, uute äh, omavahendite kohta ja äh, kulupoole kohta annab oma panuse ka spetsiifilistesse diskussioonidesse ja selle alusel on võimalik töötada välja juba konkreetsemad ettepanekud. nagu ütlesin, siis eesistuja kuulab väga tähelepanelikult tänast diskussiooni ja see annab väga olulise panuse eesistuja jätkuvasse töösse mitmeaastase finantsraamistikuga. suur tänu ja Äh, kena päeva! palun, härra president Barroso! aitäh, president Schulz, peaminister Tornik Schmints, ministrid, Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide esindajad, lugupeetud külalised, daamid ja härrad. tahaksin omalt poolt tervitada teid kõiki Euroopa Komisjoni poolt tahaksin tänada president Schulzi ning peaminister Torning-Schmidti suurepärase koostöö eest, organiseerides selle teise kõrgetasemelise konverentsi mitmeaastase finantsraamistiku alal. mul on väga hea meel näha nii palju osalejaid, kes on Äh, siia tulnud äh, ning nende hulgas on Euroopa ja riiklike parlamentide esindajad, samuti Kontrollikoja liikmed, äh, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee esindajad. Teie olete kõik meie peamised sidusrühmad Euroopa eelarve kulutuste üle arutamisel ning teie panus on äärmiselt oluline selleks, et me jõuaks, jõuaksime läbirääkimistel eduni ning samuks samuti selleks, et me saaksime meie finantsraamistiku eesmärke rakendada. me peame oma majandustesse äh, finantseerima, investeerima kasvu ning töökohtadesse. viimastel nädalatel on olnud Euroopas äh, vähem äh, kriitilisi noote näha võrreldes eelmise aasta teise poolega, kuid kriis ei ole veel sugugi lõppenud ning me ei tohi endaga rahule jääda praegu on meil stabiilsem olukord ning meil on võimalus kontsentreerida sellele, mida meie Euroopa majandus tõeliselt vajab. me vajame kasvu, kasvu ning töökohti ning eriti just jätkusuutlikku kasvu. see peab olema kaasav, jätkusuutlik ning arukas investeeringud on põhikomponendid selleks, et seda kasvu ähm, tagant aidata meil on Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ning meil on investeeringute jaoks Euroopa Liidu eelarve ning mitmeaastane finantseelarve. meil on üks ühine eesmärk, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia ning see ongi see, millega meie peame tegelema ma olen väga rahul, et eh, Ülemkogu on andnud oma kinnituse viiele eesmärgile Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias ning on pannud paika täpsed erieesmärgid aastaks kaks tuhat kaksteist, nii nagu iga-aastane kasvuaruanne on ette pannud mitmeaastane finantsraamistik on üks peamiseid vahendeid, kuidas me saame jõuda Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkideni me ei saa rääkida kogu aeg sellest, et me tahame kasvu ning pärast ei ole sidusad, äh, pakkudes välja ning ei paku välja investeerimisvahendeid. seega oleme me üritanud praegu kontsentreerida kaasava, jätkusuutva, suutva ning aruka äh, majanduse ülesehitamiseni järgmistel aastatel komisjon on välja pakkunud äh, väga ambitsioonika ja innovatiivse strateegia, eelarve ning see eelarve ei lähe maksumaksjale rohkem maksma kui senini, kuid samas, samal ajal äh, oleme üritanud tagada seda, et me keskendume tõest, tõelistele probleemidele ning nendele teemadele, mis annavad meile lisandväärtust. võrgustikud, taristud, teadusuuringud. Euroopa Liidu eelarve kanaliseerib vahendeid ja ressursse selleks, et me saaksime siseturgu lõpule viia ning olla tõhusamad üks euro, mida kulutatakse Euroopa Liidu eelarve kaudu, tegelikult hoiab kokku võrreldes sellega, mis riiklikest eelarvetest kasutatakse, sellepärast et meie loome sünergiaid ning meie mõõde on palju suurem ning me saame tõhustada erakulutust. meie eelarve Euroopa Liidus on investeerimiseelarve ning ma tahan seda rõhutada sellepärast et teinekord äh, räägitakse eelarvest kui ainult kulutuste eelarvest, see on vale, investeeringud on need, mis on olulised ning seda ei, eelarvet ei tehta, neid investeeringuid ei tehta mitte Brüsselis institutsioonide poolt, vaid seda investeerivad liikmesriigid. meie toetame meie prioriteete ning meie eesmärke üle kogu Euroopa, võttes arvesse Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat meie ühitame siin raamistiku ning programmid selleks, et ühtekuuluvuspoliitika oleks tõhus ning et me saaksime juurde töökohti. tahaksin tuua teile mõningad näited, teadusuuringud, innovatsioon ning Euroopa ühendamise äh, ühi-, rahastu on meie prioriteedid ning eelarve kaudu saame me tõesti palju ära teha eriti just teadusuuringud ja innovatsioon, investeeringud äh, saavad meile tagada meie majanduse tuleviku. me loome tuleviku töökohti. Need riigid, kes on pidevalt investeerinud teadusuuringutesse ja innovatsiooni, on tulnud kriisist palju paremini välja kui need, kes äh, seda teinud ei ole teadusuuringud ja innovatsioonid annavad meile konkurentsieelise ning äh, meie saame mitmetes sektorites äh, ning infokommunikatsiooni äh, tehnoloogia alal saame me palju ära teha. meie riiklikud asutused ning eraettevõtted peavad koostööd tegema ning Euroopa fondid samuti peavad tegema koostööd, me ei saa Euroopa tasandit ilma, et me ei looks sünergiaid. kui me sünergiat ei saa, siis me ei suuda olla samal tasemel kui meie peamised äh, äh, koostööpartnerid. maailm muutub pidevalt. Euroopa tasandil investeeringud tähendavad seda, et me saame tulevikus võtta, saa-, saama, saada hakkama paremate välja, paremini väljakutsetega, me parandame oma transpordi infrastruktuuri ning väga mitmeid valdkondasid, mis nagu näiteks energiatõhusus samuti turvalisust ja, ja meie toiduohutust. innovatiivne Euroopa, me peame ideest liikuma konkreetsele turule. me peame looma need tingimused, mis on vajalikud selleks, et äh, me saame teadussiiret ähm, tõhusalt äh, toimetada. seega Euroopa meil on Horizon kakskümmend kakskümmend, see on uus programm, kakskümmend miljardit eurot, mis on meie tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline. järgmine haridus. me vajame väga palju uusi kõrge kvalifikatsiooniga töökohti ning äh, selle saamiseks on äh, komisjon äh, pakkunud välja uue programmi New Erasmus for All, uus Erasmus kõikidele. meie praegune Erasmus programm on väga edukas olnud ning um, uus programm võib anda võimaluse viiele miljonile isikule elada, töötada ja õppida väl-, väljaspool oma kodumaad ning niimoodi saab, saab Euroopa tasandil Äh, in-, investeerida investeerida tulevikku ning kõrgelt kvalifitseeritud äh, töö, äh, töökohtadesse. haridus jääb küll meie siseriiklikesse pädevustesse, kuid Euroopa tasandil on meil võimalik Erasmuse programmiga anda, anda võimalust meie kodanikele reisida ja õppida välismaal ning me julgustame sellega vaba liikumist. transport, energia, energia ja teised valdkonnad on sellised valdkonnad, mis ühenduvad Euroopa ühendamise rahastus ning sinna on pandud viiskümmend miljardit eurot praegusel hetkel ei äh, toimi siseturg äh, äh, tõhusalt me peame praegused lõhed täitma ning muutma Euroopa Liidu kodanikele ning ettevõtetele või paremad võimalused liikuda Euroopas. ning seda saab teha luues dünaamika investeeringute vahel, nagu näiteks äh, eesmärgistatud äh, investeeringud on vajalikud eelarve tasemel ning äh, selleks, et luua vastastikust äh, sidumist taristus. taastuvenergia ja energiasektor üle, üldse saab olla Euroopa tasandil juhitud. me saame seda teha läbi Euroopa Liidu eelarve ning äh, see on ka liidrite vahel juba kokku lepitud. finantsinstrumentide innovi-, innovatiivsus äh, kui me kasutame innovataavse, innovatiivseid finantsinstrumente, siis äh, see on oluliseks vaheks võrreldes praeguse olukorraga. selle kuu alguses äh, andsid äh, Euroopa äh, riigipead ja valitsusjuhid toetuse projekti, võlakirjade pilootprojektile. ja niimoodi on võimalik süstemaatilisemalt kasutada ka Euroopa ühendamise rahastut. projekti võlakirjad saavad aidata kaasa koondades avaliku ja erasektori rahastuse ja edendades niimoodi majanduskasvu. väga oluliseks aspektiks meie ettepanekutes on ka meie kulutusprogrammide äh, lihtsustamine. me oleme kuulanud äh, liikmesriike ja teisi, äh, kes ütlevad, et sageli on väga raske kasutada neid fonde ja see on isegi demotiveeriv, kui on bürokraatiat liiga palju. ja vastuseks on äh, nüüd äh, komisjon pakkunud välja äh, lihtsustusettepanekud. teoorias on igaüks loomulikult lihtsustuse poolt, sest et ma ei ole kuulnud, et keegi teeks ettepaneku, et muudame asjad keerulisemaks. aga kui hakatakse detaile vaatama, siis väga sageli tegelikult tahetakse lisada mingeid spetsiifilisi reegleid ja norme ja see on väga negatiivne mitte ainult eelarve jaoks, vaid ka Euroopa kodanike arvamuse ja, ja, ja selle, selle imidži jaoks, mis Euroopa kodanikel on meie eelarvest kokku on komisjon välja pakkunud rohkem kui sada kakskümmend lihtsustusettepanekut reeglitele, mis on suunatud Euroopa Liidu rahastamisele, VKE-dele, linnadele, piirkondadele, tudengitele, teadlastele ja teistele. Need äh, kaasavad selgemad äh, reeglid, rohkem sidusust, selgemad eesmärgid ja indikaatorid, lihtsustatud äh, vormid grantidele ja samuti see, et oleks võimalik kiiremini need maksed kätte saada Need on otsesed meetmed selleks, et äh, tagada see, et oleks võimalik va rahalisi vahendeid äh, paremini mobiliseerida. loomulikult on see usaldusväärsuse küsimus ja see on meie kõikide vastastikuses huvis. me vaatame ja jälgime ka väga äh, täpselt saavutusi selle scoreboard'i kaudu. usaldusväärsus on meie eelarve ettepaneku keskmes, samuti jätkusuutlikkus ja läbipaistvus. me tahame, et Euroopa Liidul oleks rahastamise puhul läbipaistev ja jätkusuutlik süsteem. meie ettepanek omavahendite kohta, mis tugineeri-, tugineb finantstehingumaksul ja kaasajastatud ähm, käibemaksuvahenditel, peaks ähm, tagama suurema mõju liikmesriikidele. see on ka sotsiaalselt ähm, parem. ja väga oluline on see, et meie ettepanekud vähendaksid oluliselt liikmesriikide SKT panust või osakaalu Euroopa Liidu eelarvemes. nii et tegelikult isegi võiks see riikide panus väheneda poole võrra, kui me kasutame neid uusi omavahendeid. ma tean, et volinik Levandovski järgmises sessioonis täpsustab veel seda ettepaneku tausta. omavahendid ei ole tegelikult mingiks uueks ideeks leping, alusleping on selles osas väga selge, et Euroopa Liitu tuleks rahastada omavahenditest ja me peame öö, äh, omama julgust reformida oma süsteemi, mis on praeguseks aegunud. ja nüüd meil on juba äh, kogemus varasematest mitmeaastastest finantsraamistike läbirääkimistest, siis äh, tegelikult meil ei õnnestu ilmselt vältida neid läbirääkimisi, need ei ole kindlasti mitte meie integratsiooni parimaks äh, näiteks, aga ma arvan, et meil on võimalik tagada siin läbipaistvus ja, ja näidata üles ühist äh, arusaama praegusel hetkel, kus ressursid on väga napid ja iga euro on oluline, tuleb tagada ka seda, et eelarve oleks tõhus ja et me oma ressursse ei raiskaks niisiis äh, on väga oluline tõestada järelevalvet äh, institutsioonide ja mehhanismide vahel. ja ähm, äh, kui reegleid rikutakse, siis me ka sekkume sellesse. samuti makromajandusliku tingimuslikkus ja ülemäärane defitsiit. nii et ähm, me arvame, et väga oluline on eelarvet kasutada tõhusalt just siis, kus tuleb tagada makromajanduslik stabiilsus. ja me oleme kokku leppinud ülemäärase defitsiidi menetluses ja seda tuleb ka rakendada väga jätku, järjepidevalt. nüüd vaadates järgmisi samme, siis mul on hea meel, et Taani eesistumisel on juba tehtud olulisi samme, mis puudutab konkreetset ettevalmistavat tööd selle kogu paketi sektoriaalsete ettepanekute osas komisjon teeb väga tugevat tööd, äh, koostööd eesistujaga ja ma tahaksin väga tänada peaminister Thorning-Schmidti tema isikliku pühendumuse eest kogu sellesse protsessi. ja ma tervitan ka tema sissejuhatavaid märkusi, äh, kus ta samuti ütles, et ta soovib teha koostööd Euroopa Parlamendi ja meiega ja ma tean ka, milline on äh, peaministri isiklik pühendumus ja seetõttu ma usun, et need institutsioonid peavad olema äh, tugevad, aga jah, tõepoolest, et me peame olema ka sõbralikud üksteise suhtes. nii et ma ootan ka head koostööd äh, nõukoguga, valmistades ette juuni ülemkogu. meil on tarvis avatult kaasata ka liikmesriigid selleks, et saavutada kokkulepe selle aasta lõpuks ja ma vaatan äh, suurte ootustega ka Euroopa Parlamendi poole, kes on kaasatud äh, uute tingimuste alusel ja kes teab samuti, et äh, meie ambitsioonid on väga kõrged selle eelarve kinnitamisel ja ma tean, president Schulz on samuti isiklikult väga pühendunud. suur tänu selle eest. ja väga oluline on see, et Euroopa Parlament parlamendi lihtsalt ei informeeritaks tagantjärele, vaid et äh, me kuulaksime ära nende seisukohad ex ante. ja seetõttu on meil tarvis ka tõsist konstruktiivset diskussiooni. ja mulle äh, tundub, et äh, komisjoni ettepanekut on peetud tugevaks aluseks, isegi need, kellel on veel siin reservatsioone, leiavad, et tegemist on siiski hea läbirääkimiste alusega. ja me peame silmas pidama seda, et see eelarve on mõeldud selleks, et äh, olla kasuks kõigile meie kodanikele. suur tänu! tänan väga, president Barroso, tänan väga, äh, peaminister Turing Schmidt. ma usun, et pärast neid kuuldud kolme kõnet ma ei tea, kas teeme väikse pausi või on meil nüüd juba piisavalt äh, materjali diskussiooniks. tänan teid ja nüüd kuulutan meie konverentsi ametlikult avatuks, avatuks ja nüüd hakkame tegelema üksikute teemadega. tänan teid, peaminister, tänan teid, president ja soovin kõigile edu ja jõudu tänastes diskussioonides Please take your seats, we are going to palun võtke istet, me jätkame esimese paneeliga. palun äh, proua Hansen ja härra Marianist, tulge siia ette. palun võtke istet. palun istuge, me sooviksime alustada palun võtke istet, sest siis me võime alustada. alustada oma, taas alustada oma konverentsiga. tänan väga. niisiis, pärast kolme sissejuhatavat sõnavõttu kolmelt presidendilt tahaksime me alustada oma sisulise tööga. tegemist on teise konverentsiga, mis on pühendatud mitmeaastasele finantsraamistikule ja omavahenditele ja teate, et esimene konverents toimus möödunud aasta oktoobris. kusjuures osalejate ring oli umbes samasugune. ning see konverents toimus seoses finantsläbirääkimiste algustega. konverentsi eesmärgiks on anda panus äh, nendesse läbirääkimistesse, lisada argumente ja vahendada ka kodanikele seda, mis siin toimub, kodanikele, keda teie esindate. siin on esindatud parlamendisaadikud Euroopa Liidu liikmesriikidest, meil on kohal ka Euroopa Parlamendi saadikud ning äh, nõukogu, komisjoni ja ka teiste Euroopa Liidu institutsioonide ja organite esindajad. diskussioon on jagatud kaheks, kõigepealt arutame omavahendite küsimust, niisiis äh, sissetulekuid ja omavahendeid, ja täna pärastlõunal räägime kulutustest. niisiis, ma usun, et see on loogiline järjekord, sest kõigepealt peavad meil olema mingisugused sissetulekud, enne kui me saame neid hakata välja andma diskussioonides me püüame käsitleda reegleid, arve ja äh, ka poliitilist aspekti, see tähendab, et Euroopa Liidu prioriteet järgmisteks aastateks. umbes aasta pärast peab Euroopa Komisjon esitama esimese eelarves uue finantsraamistiku äh, raames kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. üks praktiline küsimus teie ees laual on see leht. palun täitke see. kui te soovite sõna võtta, siis pange palun kirja oma nimi, institutsioon, mida te esindate, oma riik ja kui te soovite diskussioonis sõna võtta praegu või pärastlõunal siis peate selle vormi täitma. loomulikult võite te esineda nii hommikupoolikul kui pärastlõunal, kuid vastavalt sellele, kui palju sõnasoovijaid on, peame me loomulikult äh, vaatama, äh, kuidas me saame need äh, sõnavõtusoovid jaotada, neid arvesse võtta, sest täna õhtupoolikul püüame loomulikult sõna anda eelkõige nendele, kes hommikupoolikul seda võimalust ei saanud saali teenijad lähevad hiljem, kui me anname sõna siin poodiumil kõnelejatele, ridade vahelt läbi, korjavad need leheküljed kokku ning nagu ikka koosolekutel Euroopa Parlamendis peame me ajast väga täpselt kinni pidama, mulle öeldi, et ma pean olema sõbralik, kuid range, see on loomulikult raske, neid kahte lähenemist omavahel ühendada, kuid ma püüan niisiis, kõneaeg on kaks minutit. kui te eh, saalist sõna soovite saada ning palun pidage sellest piirangust kinni. ja lõpetuseks tahtsin öelda, et kogu konverentsi töö kantakse üle parlamendi veebilehekülge kaudu ja ka EBS-i Euroopa satelliit kaudu kantakse konverents üle. kui keegi soovib kohvi, siis võite kohvitasi saada selle plenaarsaali ees. kuid palun jooge seda kohvi siis ka väljas ja ärge tooge tassi sisse. niisiis alustame esimese paneeliga osalejad on härra Andreas eh, Mavrojanis, eh, Küprose Euroopa asjade aseminister, edasi eh, Taani parlamendi Euroopa asjade komisjoni esinaine proua Hansen, ta esindab Rahvusparlamenti, siis härra volinik Levandovski ning proua Anne Jensen kes on Euroopa Parlamendi omavahendite raporti kaasraportöör. tema esindab siin ka härra Jean-Luc Deani, kes on teine kaasraportöör antud teemal. ta ühineb meiega mõne minuti pärast. kõigepealt tahaksin anda sõna härra Levandovskile Chairman, thank you for suur tänu, eesistuja, suur tänu selle võimaluse ja kutse eest äh, rääkida siin inimestele, kes on valitud kahekümne seitsme riigi äh, poolt ja mul on hea meel ka, et Horvaatia osaleb. me alustame siis selle sissetulekute või tulude poole pealt, millest äh, kakskümmend aastat väga palju ei räägitud nüüd on meil plaanis äh, teha praktiliselt revolutsioonilised muudatused sissetulekute poole peale. ja äh, tahaksin alustada ka kohe selle PowerPoint esitlusega. ja ma usun, et äh, tasub aeg-ajalt meelde tuletada aluslepingut, nii nagu president Schulzki seda juba alguses tegi, kes meenutas meile artiklit kolmsada üksteist. et äh, Euroopa Liidu eelarve peab olema finantseeritud omavahenditest, nii et see ei ole lihtsalt meie mõte, vaid see on aluslepingus kirjas. ja seega tasub seda aeg-ajalt endale meelde tuletada. aga läheme siis äh, edasi reaalsus kahe tuhande üheteistkümnenda aastani oli väga äh, erinev äh, sellest, äh, mis tegelikult aluslepingutes kirjas oli. Te näete seda, millised on olnud arengud finantseerimise juures alates Euroopa Liidu eelarve algusest kuuekümnendatel aastatel, siis seitsmekümnendate osa on suures osas roheline nii et eh, traditsioonilised omavahendid, eh, tollimaks eh, näiteks ja, aga tegemist oli alles väikese ühendusega ja väikese eelarvega, siis kaheksakümnendatel aastatel on selline sinakas osa sellel graafikul. siin juba tuleb käibemaksupõhine omavahend, aga see on kunstlikult arvutatud käibemaks. siis see käibemaksu ajastu vahetus üheksakümnendatel, kus võeti aluseks äh, RKT äh, alusel arvutatud osamakse äh, pealinnadest. minister Schäuble ja härra Rostovski Varssavist küll väikeses osas, aga jah, mäletavad kindlasti veel seda ajastut, kus tugineti sissetulekutel sissetulekute arvutamisel äh, riikide äh, RKT-le. ja suur ja, ja siis oli ka üsna äh, selline suuremeelne ajastu tegelikult kaheksakümnendate lõpus ja üheksakümnendate alguses, kus oli tegelikult rohkem kui üks protsent RKT-st ja, ja nüüd on see juba, see reaalne kulutuste osa jäänud allapoole ühte protsenti. aga nüüd vaatame, milline ettepanek tehti juunis kaks tuhat üksteist. tõsised muudatused äh, kogu süsteemis nii et statistilise käibemaksu kasutamise lõpp peab olema kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja viiakse sisse kaks uut oma ressursside allikat, uus äh, käibemaksu arvutus ja samuti finantstehingumaks niisiis äh, need kandidaadid on VAT ja FTT ja siin on tarvis ka radikaalseid äh, muudatusi korrektsioonisüsteemidesse, muuta see kõik äh, palju lihtsamaks ja läbipaistvamaks. aga nüüd alustame siis äh, käibemaksuga omavahendite juures käibemaks on rohkem harmoneeritud, aga see on laiapõhjaline maks ja see on see, miks see ka valiti see on äh, üheks äh, äh, osaks meie jõupingutustest, me tahame muuta käibemaksu kogu ühisturul tõhusamaks, lihtsamaks ja see peaks tagama ka õiglasema ja võrdsema liikmesriikide kohtlemise. nii et ettepanek põhimõtteliselt on siis järgmine. et meil ei ole siin raskeid Äh, arvutusi ja maksimummääraks äh, oli siis võtta kaks protsenti, aga operatiivtasandil äh, tahame saavutada ühe protsendi, mida kogutakse standardmäärana. niisiis seda käibemaksu poole pealt. teine nii-öelda kandidaat on finantstehingumaks on erinevad äh, vormid äh, liikmesriikides, seda tahetakse samuti äh, muuta laiapõhjaliseks ja see esitlus on väga um, uus ja, ja avatud, sest et laiemale avalikkusele seda niimoodi esitletud ei olegi. niisiis, nagu öeldud, see finantstehingu maks on lahjapõhjaline, siis on ka väga madal maksumäär ja kaks kolmandikku sellest läheb Euroopa Liidu eelarvesse, siis üks kolmandik läheb või jääb liikmesriiki uue äh, riigi eelarve allikana. nii et ma ei taha selle taustast väga laialt ja põhjalikult rääkida, aga me teame, kuidas äh, Euroopa Liidu maksumaksjad andsid panust äh, päästepakettidesse viimastel aastatel. me oleme harmoneerinud süsteeme ja me arvame, et see on parem kui riiklikud algatused. meil on kümme maksustamistüüpi juba Euroopa Liidu tasandil ja ma arvan, et parem oleks, kui me saavutame mingi globaalsema lähenemise. oluline aga on teada seda, et me tahame asendada riikide osamaksed. vähemasti osaliselt asendada riikide osamaksed ja liikuda siis siin selle maksustamise äh, juurde. ja tagada pikaajalised investeeringud, sest et äh, me maksustame äh, mak-, finantstehinguid, sealhulgas ka lühiajalisi tehinguid. nüüd alus kalkulatsioonideks siis meie hinnangud Äh, praegusel hetkel ütlevad, et äh, me peaksime saama umbes viiskümmend seitse miljardit eurot. aga maksustada tuleb tehingu mõlemat poolt. kui mõni Prantsusmaa institutsioon äh, või pank niisiis kaheksakümmend viis protsenti finantsturgude tehinguid toimuvad finantsinstitutsioonide vahel, pankade, erinevate kollektiiv- Äh, fondide, pensionifondide vahel ja nii edasi. me ei maksusta äh, siin äh, majapidamisi või eralaenusid, niisiis see puudutab finantsinstitutsioone. võtame näiteks, et Frankfurdi finantsinstitutsioon siin teostab tehinguid Rootsi finantsinstitutsiooniga. ah ei, Prantsusmaa asutus siis Rootsiga. ja me tugineme oma hinnangutes kahe tuhande kümnendal aastal, mis meil võib tulla siin näiteks võlakirjade, aktsiate liikumistest ja samuti teistest tehingutest. aga jällegi siis hinnang kui selline ja mõned arvnäitajad sellest, kuidas peaksid asjad edasi arenema oluline on teada seda, et kahe tuhande kümnenda aasta puhul me tugineme tegelikule statistikale, aga eeldades, et finantstehingu maks võib omada mõju ka tehingute mahule, siis me oleme juba tegelikult vähendanud oma hinnanguid kahe tuhande kümnenda aasta jooksul, sellepärast et me eeldame, et see omab mõju kauplemisele. tulevad arenenumad Äh, finantsinstrumendid, näiteks tuletisinstrumendid. nii et selle me oleme võtnud oma arvutuste aluseks. nii et kolmkümmend kaheksa miljardit äh, siis vastavalt kahe tuhande kümnenda aasta arvutustele. ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks peaks jõudma viiekümne nelja miljardi euroni nii et, äh, et kogu see tulu peaks olema üle kaheksakümne miljardi, aga nagu öeldud, üks kolmandik jääb riigieelarvesse. ja et me võtame kaks kolmandikku sellest maksust Euroopa Liidu eelarvesse. ja oluline on muidugi see, et kõik institutsioonid ka registreeriksid oma tehingud. ja nüüd, mis järgmiseks tuleb, siis on see meie hinnang, mis oli optimistlikum. aga kui me juunis ettepaneku tegime siis me võime eeldada, et liikmesriikide äh, osamakseid saab vähendada umbes poole võrra ja järgmisel slaidil me näeme ka siis seda, et äh, näiteks äh, millised on olnud ähm, liikmesriikide osamaksed, need on sinised tulbad ähm, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja nii edasi ja siis see teine tulp, selline türkiissinine, on see, milline peaks olema osamakse siis, kui on juba kaasatud ka finantstehingu maks. Poola puhul üks koma kaheksa miljardit eurot ja siis järgmisel slaidil on siin peamiselt juba väiksemad riigid igal juhul äh, põhimõtteliselt ähm, tulemus on enam-vähem samasugune, milleni me oma hinnangute järgi jõudsime. ja siis see viimane graafik ähm, näitab seda, kuidas võiks edasi liikuda kahe tuhande kahekümnendaks aastaks, nii et see äh, oranž osa äh, kujutab siis finantstehingumaksu, mis ähm, asendab osa riikide osamaksetest, mis tugineb RKT osakaalule mul ei ole nüüd enam aega peatuda korrektsioonimehhanismil, aga tegelikult olulisema osa oma esitlusest ma juba jõudsin ka ette kanda ja uute korrektsioonimehhanismide osa olen valmis rääkima juba paneeldiskussiooni käigus. tänan väga, härra volinik Levanovski, härra Andreas Mavrianis Küprose Euroopa asjade aseminister ja järgmine eesistuja, palun. Thank you very much, Mr President. aitäh, eh, eesistuja, lugupeetud eh, sõnavõtjad, lugupeetud eh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, minu jaoks on väga suureks auks olla siin täna teie ees tahaksin alustada selleks, et ma väljendan oma tänu Taani eesistujale Euroopa Parlamendile ning komisjonile selle eest, et te organiseerisite praeguse mitmeaastase finantsraamistiku konverentsi. läbirääkimised said alguse väga keerukas kriisiperioodis, mis me mis meie ees seisis ning järgmine mitmeaastane finantsraamistik on tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline ning me peaksime Euroopa Liidu, Liidu eh, põhimõtteid järgima, nagu läbipaistvus, õiglus ning subsidiaarsus ning meie ühisteks eesmärkideks on see, et eh, seda arutelu ei eh, peaks vaatama ainult Euroopa Liidu neto osa, osapoolest, me peame vaatama seda, et eelarve meie tulevikus äh, annaks oma osa tööhõive kasvuks ning majanduse kasvuks samuti. me ei peaks keskenduma ainult protsentidele ning äh, numbritele. omavahendid ning mehhanismid selleks, et äh, eelarvet rahastada, on põhiküsimuseks ning selleks on meil vaja väga hästi balansseerida erinevate majanduslike kriteeriumite vahel, nagu finantsstabiilsus, majandusstabiilsus ning äh, haldusküsimused, nagu, nagu näiteks ISO ning poliitilised kriteeriad nagu äh, äh, side erinevate poliitikate vahel Euroopa Liidus ning Euroopa Liidu eelarve autonoomia peaks vaatama seda, et Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide eelarved äh, saaksid äh, olla kooskõlas, nii nagu ka peaminister, Taani peaminister siin enne ütles, praegune süsteem ei ole eriti läbipaistev ega äh, kõigile selge ning me peaksime sellega edasi tegema. president äh, Schulz ähm, tuletas meile meelde artiklit kolmsada üksteist Euroopa Liidu toimimise lepingust ning äh, ol-, probleem on selles, et praegusel hetkel me tegelikult ei tea, kas me saame jätkata neid äh, sissetulekuid, liikmesriikide sissetulekuid oma vahenditesse panna. et need oleksid omavahendite hulgas. vaatame riiklikke sissemakseid, siis väga sageli ähm, jääb mulle mulje, et lõppude lõpuks on põhiküsimuseks see, mitte see, kas meil on vaja omavahendeid, vaid see, millised on parimad omavahendid, mis meil võiksid olla, millisel tasanditel, mismoodi see kõik saab toimuda, toimuma ning edasi ning meie praeguse foorumi äh, põhiküsimuseks on see küsimus, äh, me peame meie ambitsioonidele vastavalt ka tegutsema ning tegemist on väga keerulise ajaga, võib-olla kõige keerulisemaga, mis meil siiamaani olnud on. ning äh, meil peavad olema ambitsioonikad eesmärgid, Euroopa Liidu eelarve peab olema tõhus kuid eh, pidagem silmas, et majanduslikult ja poliitiliselt seisukohast on teinekord eh, parem tegutseda Euroopa tasandil, mitte riiklikul eh, tasandil, nii nagu president Barroso siin enne rõhutas. ning see komisjoni ettepanek, uued omavahendid, käibemaksuvahendid, saab anda oma panuse maksusüsteemi parandamiseks ning süsteem muutuks lihtsamaks lihtsamaks ning äh, äh, väikeste halduskuludega oleks võimalik liikmesriikidel äh, olukorda paremini hallata. teisest küljest aga on täiesti ilmselge, et käibemaksu omavahendid on samasugused samasuguste puudujääkidega nagu riiklikud vahendid ning liikmesriikidele paneb see väga suure koorma, sellepärast et äh, just sellistel riikidel, kus on, ja nende turismile ähm, avaldab see väga negatiivset mõju ning äh, mõningad liikmesriigid äh, mak-, teevad suuremaid sissemakseid kui teised. praegused äh, majanduslikus olukorras võib selline maks meie kodanikke Euroopa Liidust kaugemale hoida. kuid ähm, käibemaks võib tegelikult äh, muuta ka olukorda paremaks. ta võib muuta läbipaistvamaks kõik ning ol-, muuta Euroopa Liidu nähtavamaks ning aidata Euroopa Liidu kodanikke praeguses äh, keerulises olukorras. kuid ta võib konkurentsivõimet vähendada siis finantstehingumaks äh, võrreldes nende piirkondadega, kus seda maailmas, kus seda käib, kus seda maksu ei kasutata ning see võib finantssektorile väga negatiivset mõju avaldada ning kindlasti ähm, tuleb siin ka ta-, maksubaasiga tegeleda. ning äh, see kõik võib muutuda väga ebakindlaks ning Euroopa Liidu sees võivad ähm, tehingud äh, väheneda ning see vähendab ka Euroopa Liidu konkurentsivõivet ning äh, finantssektori aktiivsust. samal ajal aga enne, kui me otsustame, oleks meil vaja põhjalikumalt vaadata neid mooduseid äh, ja residentsuspõhimõtet, mis on ka komisjoni ettepanekus sees ning me peame olema väga tasakaalukad ning mõtisklema finantstehingumaksu üle põhjalikumalt. siinkohal on vaja suuremat ähm, analüüsi vaja teha. Levandovski, vol-, härra volinik äh, just ütles, et äh, see uus maks annaks meile um, uusi sissetulekuid. komisjon äh, Äh, mainis siin ka korrektsioonimehhanismi, korrektsioonid on seotud äh, kogu kulutuste ülesehitusega ning on olnud äh, ka konfliktide põhjaks läbirääkimiste ajal, sellepärast et nõutakse läbipaistvast ning õiglust. me peame põhimõtteid järgima, mis Euroopa Liidul on ei ole olemas täiuslikke omavahendeid, kõikidel omavahenditel on oma puudused ja miinused, mida tuleb hinnata nii majanduslikult kui ka poliitilist tegelikkust silmas pidades. liikmesriikidel on erinevad lähtekohad ning seisukohad ning nende hinnangutes rõhutatakse läbipaistvust Euroopa Komisjoni jaoks on tõhusus äh, kõige olulisem ning samuti ka Euroopa Parlamendi jaoks. Ähm, reform peab omavahendite süsteemi muutma läbipaistvamaks ning lihtsamaks, kuid see ei ole, äh, see samm ei taga meile, et äh, need korrektsiooniga seotud probleemid lahenevad. lubage mul nüüd lõpetada ma läksin üle oma se-, mulle lubatud seitsmest äh, minutist, kuid veel kakskümmend sekundit ning ma tahaksin lõpetada positiivselt. ma olen täiesti veendunud, et arutelu erinevate institutsioonide vahel annab meile võimaluse mitmeaastast finantsraamistikku parandada ning panna kõik paika selle aasta lõpuks kindlasti leiame ka lahenduse omavahendite probleemile ning me peame kõikide institutsioonide arvamust arvesse võtma. samal ajal on vaja leida lahendus, milline lahendus kõige parem on, kuidas Euroopa Liit saaks oma Euroop-, Europe kakskümmend kakskümmend eesmärke täita. see annab meile võimaluse äh, aruteluks, mis on viljakas ning lahenduste leidmiseks, aitäh! tänan väga. Te pidasite ajast peaaegu kinni. proua Hansen, Taani parlamendi Euroopa asjade komisjoni esinaine, palun okay.. aitäh, kallid kolleegid, daamid ja härrad on üsna haruline, see võimalus, mis meil praegu on, on üsna haruldane, et meil on võimalus Euroopa omavahendite süsteemi arutada, reformi arutada. ma tervitan tänast arutelu, ehkki see ei ole kõige lihtsam teema, millega hakkama saada ning see ei ole ka kõige lihtsam teema, millega saada hakkama juhul, praegusel hetkel, mil Euroopa Liidu liikmesriikidel on eelarvepiirangud päevakorras praegu mitmeaastasel finantsraamistiku ähm, koosolekul ähm, parlamentide vahelisel koosolekul Kopenhaagenis me seda teemat ka arutasime ning sellel alal oli väga palju erinevaid arvamusi. minu arvates on ülioluline, et et äh, Euroopa Liit äh, põhineks läbipaistvusele ning õiglusele, selleks et me saaksime Euroopa Liidu kodanike toetust endale. Need põhimõtted peavad käima mitte ainult selle kohta, kuidas otsuseid tehakse Euroopa Liidus, vaid ka poliitikatele, täpsetele poliitikatele ning ka äh, sissetulekutele e-, eelarve osas tahaksin nüüd hinnata veidi komisjoni sissetulekute ettepanekut järgmiseks äh, mitmeaastaseks finantsraamistikuks, mis peaks nendel põhimõtetel baseeruma. nagu me just äh, kuulsime, on kaks uut ettepanekut omavahendite osas komisjonilt, kuid enne kui ma neid ettepanekuid kommenteerin, tahaksin teha mõningaid üldiseid äh, tähelepanekuid. uued omavahendi, vahendid, lisaks sellele, et nad peavad olema õiglased ja läbipaistvad, peavad järgima teatud kriteeriume. esiteks, äh, nõukogu enamus peab äh, jääma äh, maksude kogumiseks, see peab jääma riiklike parlamentide pädevusse, nemad peavad otsustama, milliseid makse määratakse. teiseks, äh, sissetulekud ning määrad omavahendite osas peaks olema otsustatud nõukogus, sest nemad esindavad riiklikke parlamente sellepärast, et teistsugune lähenemine ei oleks realistlik ning kindlasti uute omavahendite sissetulekud või peaksid viima eh, RKT osamakse vähenemisele liikmesriikidest. uued omavahendid ei peaks olema selleks, et tõsta üldist kulutuste osa järgmises eh, mitmeaastases finantsraamistikus ning eh, no mõne sõnaga käibemaksuvahenditest, uuest vahendist komisjoni eesmärgiks on lihtsustada käibemaksuvahendeid nii, et kalkuleerimine oleks õiglane ning järgiks õiglase kohtlemise ees, põhimõtet liikmesriikide vahel minu mureks on aga see, et praegusel hetkel ei ole selge, millised on need mõjud erinevatele sissemaksetele liikmesriikidest. minu arvates ei ole võimalik hinnata praegu seda, kas äh, liikmesriikide vahel on õiglane maksukoormus uute oma uue käibemaksuvahendiga või mitte. ning ma loodan, et komisjon annab meile võimalikult ruttu sellealast informatsiooni ning mõne sõnaga ka finantstehingumaksust finantstehingumaksu ettepanek äh, tekitab kaks äh, probleemi, mida peaks eraldi käsitlema. esiteks, kas meil peaks üleüldse olema selline äh, finantstehingumaks siin Euroopas? ning küsimus on juba iseenesest väga vastuoluline. ning teiseks, millised on need tagajärjed, ähm, mis sellel maksul on tööhõivele ja kasvule millised tagajärjed on tööhõivele kasvule sellel uuel äh, finantstehingu maksul? ning ma tahaksin julgustada komisjoni meid informeerima, kuidas uus finantstehingu maks mõjutab tööhõivet. ning äh, siis ma loodan, et me saame ka selle kohta arutelu korraldada. ning teiseks, juhul äh, kui liikmesriikidel on toetus sellele uuele finantstehingumaksule, siis kuhu peaksid need sissetulekud minema, kas Euroopa Liidu eelarvesse või riiklikesse eelarvetesse, ka siin oleks vaja laialdasemat arutelu mulle tundub, et komisjoni ettepanek ei saa kõikides liikmesriikides toetust äh, sest mõned äh, liikmesriigid, kes toetavad seda uut maksu, nad nõuavad, et ähm, see maksutulu peaks minema nende eelarvedesse, mitte aga Euroopa Liidu eelarvesse. nüüd aga mõne sõnaga korrektsioonimehhanismidest. esiteks, kallid kolleegid, äh, kindlasti te teate riiklikul tasandil, et samasugused probleemid on meie ees, kui me räägime regioonidevahelisest eelarve äh, nihetest, kes maksab rohkem, kes vähem ning kalkulatsioonid ähm, annavad alust mitmetele vastuoludele ning pikkadele, pikkadeks aruteludeks. minu arvates äh, ei peaks mitte mingisuguseid korrektsioonimehhanisme kasutama Euroopa Liidu eelarve puhul, kuid kindlasti ähm, ei ole see praegu realistlik. seda öelnud tahaksin ma rõhutada, et praegune korrektsioonisüsteem ei ole õiglane ning see ei ole ka jätkusuutlik lahendus Need äh, liikmesriigid, äh, keda, äh, liikmesriike peaks, ähm, peaks, neil peaks olema õiglane, õiglane suhtumine nendesse nii et ma kutsun üles eh, neid liikmesriike, kes kasutavad korrektsioonimehhanisme, sellest kasu saavad, muutma oma positsiooni, nii et me leiaksime parema lahenduse. ning lõpuks, iga kord, kui räägitakse Euroopa Liidu eelarvest, nõuakse rohkem raha uutele poliitikatele. kuid selle asemel, et me sellest räägime, võiksime parem rääkida sellest, eh, kuidas me raha kulutame ning eh, kas me teame piisavalt äh, selle kohta? kas äh, on võimalik äh, raha teistmoodi kulutada, kui me seda praegu teeme? võib-olla saaks seda teha tõhusamalt ning keskendudes tuleviku võtmeküsimustele, näiteks kuidas saada juurde investeeringuid Euroopasse. volinik hakkas siin rõhutama, et eelarvet peaks finantseerima ning meie peame leidma lahendusi, kuidas seda teha, aitäh! Uh, viimane kõneleja on proua Anne Jensen Euroopa Parlamendist, kes on uh, omavahendite teema kaasraportöör ähm.. suur tänu, eesistuja. ja suur tänu uh, selle ürituse korraldamise eest ma leian, et see on väga oluline ja ega selle äh, omavahendite diskussiooni toimumine on väga oluline. Euroopa Parlament on tegelikult äh, vägagi nõus nende tingimustega, äh, mida <clears throat> proua Kier Hansen tutvustas, öeldes, et omavahendid peaksid silmas pidama ka riiklike fiskaalsu-, või riigi fiskaalsuveräänsust, sest et need on äh, riigi parlamendid, kes otsustavad äh, riigi maksustamise üle. teiseks ütles ta, et äh, sissetuleku peab otsustama nõukogu, aga pärast parlamendi ärakuulamist. ja kolmandaks ütles ta, et uued omavahendid peaksid tooma kaasa riikide osamaksete vähendamise. see on just täpselt see, mida ka meie tahame. see on see, mida me oleme palunud ja nõudnud, et riikide osamaksed väheneksid äh, ja asenduksid uute omavahenditega. ja miks me tahame uusi omavahendeid? seda selleks, et saada lihtsam, läbipaistvam, mõistetavam omavahendite süsteem. niisiis jällegi oleme me nõus nende asjadega, mida ööproua Kier Hansen nimetas. et läbipaistvus on kogu selle teema võtmeks. me oleme nõudnud, et uued omavahendid peaksid olema tingimuseks, mille alusel parlament ähm, äh, hääletab positiivselt äh, uue finantsraamistiku üle. ja siin on meil oma äh, jõud ja võim. ma olen öelnud, kui te ei paku välja õiglasemat, läbipaistvamat, lihtsamat süsteemi omavahendite kohta, siis riskeerite te sellega, et parlament ütleb mitmeaastasele finantsraamistikule ei ja ma tuletaksin teile meelde ka seda, et kogu diskussioon MFF-i üle ja omavahendite üle on väga keeruline ja tundlik küsimus. ka nõukogus, sest et äh, riigipeade, valitsusjuhtide vahel toimuvad diskussioonid ja ma tuletaksin teile veel kord meelde, et pärast seda, kui meil viimati need diskussioonid olid, siis äh, äh Tony Blair, kes tollal juhtis neid diskussioone, Ühendkuningriigi peaminister ütles, et järgmisel korral me tapame üksteist ära. nii et eh, ega see töö eh, kuigi ilus ja hea ei ole. aga me tahaksime parlamendi poolt eh, samuti anda oma panuse sellesse, et me saavutaksime parema maailma ja kus keskendutaks kulude poolele ja keskendutaks vähem sellele, kuidas ma saan oma raha tagasi. pigem, kus keskendutaks sellele, milline on kulutuste kvaliteet ja mitte ei mõeldaks sellele, millist kasu saan ma ise nendest kulutustest. komisjon on teinud ähm, ettepaneku nüüd ähm, kasutada käibemaksu ja finantstehingumaksu omavahendite äh, allikana. Nendest äh, räägitakse praegu Euroopa Parlamendis ähm, äh, siseturu komitees, aga samuti ka omavahendite äh, kontekstis. ja tegelikult äh, ma võin öelda, et parlamendi enamus äh, toetab neid komisjoni ettepanekuid, nii et põhimõtteliselt oleme me siin nii-öelda ühes paadis. Euroopa Parlamendis ja Euroopa Parlamendi eelarvekomitee räägib praegu finantstehingumaksust ja nad leiavad, et kui teie nõukogus leppida kokku finantstehingu maksu osas, siis vähemasti osa selle sissetulekutest peab minema uutesse omavahenditesse ja seeläbi vähendama liikmesriikide osamakseid. ja me leiame, et see on väga oluline. niisiis, kokkuvõtteks ja väga selgelt öeldes seda, mida me parlamendis tahame, on see, me tahame, et me saavutaksime omavahendite lihtsa süsteemi. me tahame süsteemi, kus ei ole mingeid erandeid, tagasimakseid, mitte neid neljakümmend kahte erandit, mis meil on praeguses eh, süsteemis nii sissetulekute kui kulutuste poole peal. me ei taha kõrgemaid eh, netomaksusid. me tahame, et et ähm, leitaks mingi muu lahendus omavahendite käsitlemisel. me tahame, et keskendutakse pigem äh, kulude äh, kvaliteedile. see on see, millest me rääkida tahame. meil ei tohi olla selliseid äh, kulusid Euroopa eelarves, mis on ette nähtud lihtsalt selleks, et need tulevad kasuks teatud riikide netopositsioonidele. kulud väljaminekud peavad olema mõeldud selleks, et need äh, äh, omavad positiivset mõju siseturule, Euroopa Liidule, Euroopa kodanikele. me tahame vähendada riikide osamakseid. see on Euroopa Parlamendi kõige olulisem sõnum ja ma loodan, et te kuulsite seda. tänan tänan väga. nüüd äh, kuulame ära sõnavõtud saalist. Need, kes sõna soovivad, ma ei tea, kas te olete juba see vastava taotluse esitanud, kui ei, siis äh, tõstke käsi ja teie vormid kogutakse kokku. esimesena saab sõna härra Eduard Gabrita Portugali Rahvusassamblee finantskomisjoni esimees. palun. tere hommikut kõigile. lugupeetud kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada eesistujat Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti selle algatuse eest viia läbi selline avalik diskussioon mitmeaastase finantsraamistiku üle ajavahemikuks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ja tänan väga, et sellesse diskussiooni on kaasatud ka riikide parlamentide esindajad. tänase diskussiooni raamistik on minu arvates tunduvalt parem kui selle diskussiooni puhul, mis toimus oktoobris, kui me esimest korda antud teemal mõtteid vahetasime. Euroopa finantsraamistik finantstingimused Euroopas üldse on praegu stabiilsemad ning me näeme, et töödega ollakse edasi liikunud, kõik osapooled on aru saanud, et Euroopa eelarve peab tagama majanduskasvu, tööhõive, solidaarsuse, tagades ka Euroopas konkurentsivõime, seda ju me soovime kõik. seetõttu on väga oluline, et meil toimuks diskussioon omavahendite üle. ja see omavahendite diskussioon peab toimuma Äh, äh, raamistikus, mis aitab meid lahendada Euroopas kriis. seda lahendust meil ei ole, kuna tegemist on globaalse kriisiga, Euroopa kriisiga, kriisiga, mis puudutab eelkõige Eurotsooni, isegi kui riikide vahel on erinevusi. ja sellest raamist lähtudes on väga oluline, mida ütles komisjoni president. Euroopa eelarve Eh, on eelarve, mis peab olema suunatud investeeringutele. see peab hoolitsema suurema solidaarsuse ja konkurentsivõime eest, anda, andma panuse selleks, et Euroopa Liidus eh, toimuks tasakaalustatud areng. niisiis, raam on paigas ja selles raamistikus mängivad omavahendid tähtsat rolli, eriti siis, kui me soovime eh, võrdsuse solidaarsuse ideed edasi arendada selleks, et finantseerida Euroopa projekti ajavõimikul kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. finantstehingute maks on antud kontekstis väga oluline. see lähtub loomulikult eeldusest, et meil on tagatud konsensus. ühelt poolt tuleb kinni pidada lepingutest, kus on öeldud, et Euroopa eelarve eh, tuleneb eelkõige omavahenditest kuid teiselt poolt on oluline kaasata Euroopa kodanikud ja me peame leidma äh, vastuse globaalsele finantskriisile. ning äh, seetõttu on väga oluline hoolitseda selle eest, et finantssektor annaks tasakaalustatud panuse Euroopa eelarve finantseerimisse. ja loomulikult peavad, tuleb siin kaasata ka liikmesriigid sõltuvalt nende RKT-st. sellest lähtudes kavatseme ka meie anda oma panuse nendesse diskussioonidesse. Portugalis oleme juba jõudnud ulatusliku konsensuseni, me teame, et eelarvet tuleb konsolideerida, kuid me teame, kuivõrd oluline on finantseerida jätkuvalt majanduskasvu ja tööhõivesse Euroopas. tänan. mis härra Ludek Ševtšik, Tšehhi eh, Vabariigi esindaja, parlamendi esindaja. Eh, Vážené dámy a pánové, eh, dovolte mi nejdříve malou... daamid ja härrad, ennekõike kui me kahe tuhande üheksandal aastal oma eesistumiseks ettevalmistusi tegema, siis tegime, siis ka meie mõtlesime, et kahe tuhande üheksanda aasta esimesel poolel pannakse paika finantsperspektiiv ning me olime väga üllatunud, et lõppude lõpuks toimus see alles kaks aastat hiljem see ei ole minupoolne kriitika, vaid praegused arutelud näitavad väga hästi ka ette, ütlesite, et te olete, härra volinik, oma õppetunni juba saanud ning äh, koostöös parlamendiga ning teiste osapooltega hakkasite te läbirääkimisi juba varem pidama ning äh, Tšehhi äh, senatit esindades pean ma ütlema, et meie pooldame seda, et me võtaksime ära kõik need korrektsioonimehhanismid, mis praegu olemas on ning ma olen väga öö, õnnelik selle üle, et parlament praegu siin ütles, et ka teie ei taha öö, suurendada neid osamakseid, sellepärast et meie, meil on väga lihtne otsustada, kui teil on, kulutuste üle, kui teil on ka sissetulekud paraku peame me mõtlema ka lisandväärtusele, omavahendid on selline asi, mida Euroopa Liit peaks omama ning omavahendid peaksid olema seotud väga tugevasti Euroopa Liidu lisandväärtusega. meil on vaja rohkem ühtset äh, siseturgu, meil on vaja rohkem tehinguid, mitte ainult panganduses, vaid mujalgi. meil on vaja kõigi jaoks äh, rohkem kasvu ning protsendi määr peaks olema võrdne kõikide liikmesriikide jaoks, nii et mitte mingisuguseid korrigeerimismehhanisme. meil on vaja teie ettepanekut analüüs, analüüsida rohkem ning hiljem ehk on meil võimalik jõuda kompromisslahenduseni, aitäh. tänan väga. nüüd on sõna proua Peresil Euroopa Parlamendist. Euh, moi je voudrais euh, aitäh. mina tahaksin samuti osaleda selles diskussioonis oma vahendite üle, mis on väga oluline diskussioon. me näeme, et äh, komisjoni ettepanek lähtub ka äh, kriisiaegadel Euroopa Liidu loojate äh, vaimust ja inspiratsioonist ja tänun ka, tänan ka selle ülevaate eest omavahenditest, mida me nägime, härra volinik, kuna probleem ilmnes sellest ju väga selgelt. ning äh, lähtudes sellest, lähtudes ka äh, sellest, mis on omavahendite kohta kirjas lepingus, usun ma, et äh, komisjoni ettepanek on üsnagi õnnestunud ja tasakaalustatud, kuna selles on ära defineeritud omavahendid teatud maksudena ning rõhutatakse ka, et täidetud peavad olema alati kolm tingimust, enne kui äh, võimaldatakse finantseerimist äh, äh, riiklikest eelarvetest. tagatakse ka teatud ümberjaotumine maksukohustuslaste vahel ning ka ettevõtjatelt oodatakse teatud käitumist. niisiis, tegemist on tõesti tasakaalustatud ettepanekuga, loomulikult tuleb ühte või teist veel täpsustada, aga kõik vajalikud tingimused, kolm tingimust on täidetud. ning ma usun, et finantstehingu maksule tuleb tõesti mõtteid vahetada. seoses selle välja pakutud tasakaaluga, mis on kaks kolmandikku Euroopa Liidule, üks kolmandik liikmesriikidele me teame, milline on Euroopa Liidu liikmesriikide suhtumine ja me peame, teame, me peame siin hoolitsema tõesti tasakaalu eest. sest äh, äh, mõned ütlevad ka võib-olla, et tegemist on kahekümne esimese sajandi käibemaksuga, kuna see on suunatud tegevusele, mida siin ei maksustatud kuid tahaksin siiski tagasi tulla finantstehingute maksustamise juurde, see peab olema tasakaalustatud. loomulikult peame siin arvesse võtma ka käibemaksu osas tehtud lepingud, eh, ettepanekud ning arvesse võtma ka Euroopa kodanike eh, hoiakuid, see on väga tähtis kuna eh, nendele jääb ju kolmandik eh, selle maksu sissetulekust, mille arvel on võimalik ju ka tegelikult liikmesriikide panuseid vähendada. tänan väga. nüüd härra Bernard Romo, Prantsusmaa senat, palun. Eh, härra eesistuja, lugupeetud kolleegid. kas Euroopa säilitab ka tulevikus oma rolli, lähtudes eelarvest, mis moodustab ühe protsendi liikmesriikide sissetulekutest. kas Euroopa Liit on maksumaksjate klubi, kus väheta-, vähendatakse iga liikmesriikide panust, diskuteeritakse soodustuste üle, kas Euroopa Liit mõistab, et liikmesriigid kes on raskustes, peavad kokku hoidma või on suhtumine eh, vastupidine? Eh, milline on nende olukord, kes eh, ei ole niivõrd rängalt võlgades, kas nemad saavad oma majandust arendada? Te näete, et küsimusi on palju. kuid Euroopa peab edasi liikuma. ma usun, et omavahendid on nende küsimuste keskmes eelarve kahekordistamine aastaks kaks tuhat kakskümmend, kaks protsenti äh, RKT-st, liikmesriikide panuste vähenemine, mis võimus, mis mõjutab loomulikult äh, ka võimalusi äh, võlgnõuse vähendamise protsessis, krediitide saamise võimalus, selle parandamine, kõike seda on võimalik saavutada vaid siis, kui oma vahendid, mis praegu moodustavad neliteist protsenti Euroopa Liidu eelarvest, jõuavad kahekümnendaks aastaks kuuekümnele protsendile. mis tähendab seda, et me peame komisjoni ettepanekut vastu võtma. me peame tõesti looma oma vahendid käibemaksu valdkonnas ja me peame äh, käivitama ka eh, finantstehingute maksu, millega on võimalik liikmesriikide panuseid asendada. kuid siin tuleks mõelda ka teistele eh, omavahenditele, mis tulevad veel lisaks mainitud kahele instrumendile või võivad neid ka asendada, kui üks või teine ei toimi. näiteks tubaka või alkoholi maksustamine või äh, sisehappegaasi sertifikaadide müügist teatud osa. see võiks samuti anda lisapanuse aastani kaks tuhat kakskümmend. võiks mõelda ka energia maksustamisele või äh, online kihlveod, äh, telekommunikatsioon, relvakaubandus. ma saan väga hästi aru, et need ettepanekud, mida ma siin loetlen, on väga ambitsioonikad, võttes arvesse kõige asjade praegust poliitilist seisu kuid eh, Euroopa sissetulekute euroopastamine on minu arvates väga oluline, teisiti ei ole enam võimalik. loomulikult mõjutab see poliitika liikmesriikide suveräänsust vastavalt eh, paljud, kuid me ei tohi unustada ka globaliseerimist. see tähendab seda, et ainult siis, kui me tegutseme Euroopa tasandil, su-, suudame säilitada oma suveräänsuse, tänan. Onorevole Tullio Ercolino. Tullio Ercolino Itaalia parlament, palun aitäh, ähm, tahaksin siin käsitleda mõningaid asju, mida ma juba mainisin esimesel konverentsil oktoobris. minu kolleeg Prantsusmaalt mainis väga olulisi asju ning kindlasti ei peaks me jääma äh, peaks me pidurdama selle eesmärgi ees ehitada rohkem Euroopat ning meie ees, eelarve peaks selleks eesmärgiks olema palju tugevam. me peame töötama tugevama Euroopa Liidu e-, eelarve nimel ning sellega me saame ka rohkem Euroopat ning see on üks põhimõte, mida ei saa mitte kuidagi vaidlustada, niimoodi me ületame va-, erimeelsused selle vahel, mis me teeme ja mis me ütleme. lõpuks jõuame selle suure eesmärgini aja ajaloolise Euroopani ning omavahendite küsimus on ka üks äärmiselt oluline küsimus, nii nagu volinik Levandovski mainis, meie oleme nõus nende asjadega, mis äh, ta meile siin tutvustas, kuid tahaksime mõningaid üksikasju tutvustada. nimelt finantstehingu maks äh, peaks äh, leevendama seda hirmu, et äh, meie tehingud, finantstehingud ei koliks Euroopa Liidust minema selle äh, äh, maksu hirmus ning käibemaksu puhul need korrektsioonimehhanismid, me peaksime tagama seda, et liikmesriikide vahel jääks õiglane kohtlemine peamiseks põhimõtteks ning need osamaksed ei oleks erinevad. ning mul on jäänud veel natukene aega ning tahaksin öelda seda, et eelarve tasakaalu nimel lisavahendid äh, oleks samuti võimalik kaas-, ka-, äh, kasutusele võtta, kui meil on piisavalt julgust ning ettevõtlikkust. me ei peaks äh, jätma selja taha selle maksu, mida komisjon meile juba enne välja pakkus, nagu näiteks CO2 maksud, seda mainis ka meie Prantsuse kolleeg. ning teine võimalus on see, see määr, marginaal, mis on omavahendite vahel finantsraamistikus ja need, mida ei kasutamata jäänud omavahendid ma ei taha hakata vaidlema siin sel teemal, kes saab rohkem ja kes vähem, kuid mina tahaksin kasutada koos teiste elementidega jõudmaks hea eesmärgini. me saame niimoodi hea lisandväärtuse innovatsiooni, infrastruktuuri alal ning me peame moderniseerima traditsionaalseid vahendeid. selliste lisavahenditega oleks võimalik eesmärk ähm, Euroopas ehitada välja tippülikoolid, äh, tipptervishoiusüsteem, tippkoolid ning äh, sellisel moel äh, saavad erinevate liikmesriikide kodanikud tundma, tunda, mida Euroopa tegelikult tähendab. meie tahaksime kahe tuhande kahekümnenda aastani eesmärkideni jõudmiseks Äh, tahame rõhutada, et me peame omama rohkem julgust ja minema veelgi edasi, aitäh. Grazie. Mr Jürgen Anderson, member of the RICS. Äh, Jürgen Anderson, Rootsi parlamendi esindaja. tänan väga, härra eesistuja. ma usun, et on teada, milline on Rootsi suhtumine sellesse probleemi meie ei sooviks loobuda meie praegusest süsteemist, me ei sooviks ka maksukoorma suurendamist. ma tean, et praegu on juba selle uue ettepanekuga avatud uks selles suunas, kuid meie peame hoolitsema selle eest, et nüüd ei hakkaks sellest uksest tõmbama nii tugev tuul, et kõik teised uksed kinni lüüakse. argumendina kuuleme me tihti, et teatud maksude vahel tekivad konfliktid. finantstehingute maksu puhul rõhutakse, et ka finantsturud peavad täitma oma kohustust ja sellega on tegelikult tegemist hea maksuga. kuid ärgem unustagem ohtusid, nimelt et kõik need tehingud liiguvad kuskile mujale Nad ei jää ootama, kuni neilt makse nõutakse. niisiis, me peame arvesse võtma kõiki ohtusid. ja selle tulemuseks äh, võivad olla üsnagi suured konfliktid. kui me soovime finantsturgusid sissetulekuallina, allikana kasutada me ei tohi unustada, et siin võivad tekkida ka negatiivsed efektid ja ma pean ütlema, et ma tunnen tõsist muret äh, sellega seoses, sest Euroopa vajab praegu ju majanduskasvu, konkurentsivõime tugevdamist. ning ma usun, et äh, see on ka valdkond, kuhu tuleks pöörata meie tõhi, põhitähelepanu. nojah, see ettepanek äh, kena, aga põhitähelepanu peab olema mujal. tänan ja nüüd on sõna proua Anni Pamatalil, Euroopa Parlamendi asepresidendil. Thank you very much uh,, Mr President. suur tänu, härra eesistuja. esimesel sessioonil, mis käsitleb uh, oma vahendeid, on uh, väga suur tähtsus, sest see on otseselt seotud um, Euroopa visiooniga ja tundub, et isegi äh, siis see meie Vision for Europe äh, seal väga raskes kriisis äh, on saanud väga selge mandaadi ja vahetevahel on, mõjutab seda väga liiga tugevalt riikide lühiajaline perspektiiv. ma olen rääkinud Euroopa Parlamendi raportööriga, kes on koostanud selle raporti Äh, finantstehingu maksu kohta. ja esimene selgitus tegelikult, äh, mille ma siin tahaksin esitada, on see, et see ettepanek, millest me räägime praegu, on just täpselt äh, see, mida selle pealkiri ütleb, luues ühise raamistiku, et koordineerida erinevaid finantstehingu maksude variante mis äh, on kasutusel üheksal või üheksas või kümnes liikmesriigis. niisiis, see on koordineerimine nende erinevate finantstehingumaksude vahel. võttes arvesse ka need õppetunnid, mille me oleme saanud varasematest äh, vähem edukatest katsetustest. nii nagu näiteks Rootsi puhul ja esimene sõnum, mille ma siin tahaksin esitada, on see, et selleks, et suhtuda sellesse tõsiselt. kui me ütleme, et me peame võtma õppust kriisist, et siis me peame keskenduma praegusele kriisile. finants, äh, tri-, äh, finantskriis läheb üle fiskaalkriisiks, siis me peame korrigeerima äh, oma tegevust ja mitte vältima tegutsemist. volinik Levanovski tegi suurepärase ettekande selle ettepaneku tehnilistest aspektidest. nagu te ilmselt teate, siis suures ulatuses toetab Euroopa Parlament komisjoni ettepaneku elemente. ja me teeme tööd selleks, et praegune ettepanek muutuks veel tõhusamaks. samal ajal tean ma aga ja me kõik teame, et toimuvad ka väga keerulised diskussioonid erinevates liikmesriikides. ja et on liikmesriike, kes on selle vastu või kellel on väga tugevad reservatsioonid ja ma loodan, et selle konverentsiga saame me selgust üksteise seisukohtades. minu arvates on mitmeid eeltingimusi selleks, et see konverents ka mingite konkreetsete tulemusteni jõuaks. ja eriti, kui me tegeleme selliste keeruliste teemadega nagu finantstehingu maks. esimeseks eeltingimuseks on see, et me peame tegema jõupingutusi, et rääkida konkreetsete elementide ja alumentide või argumentide alusel. komisjon on koostanud väga detailse mõjuhinnangu, kus käsitletakse kõiki erinevaid aspekte, finantstehingumaksu erinevaid mõjusid ja teiselt poolt, poolt kuuleme me erinevat poolt mitmeid argumente, et sellel võib olla negatiivne mõju majanduskasvule või ka tehingute hulgale. aga siiamaale me mingisuguseid konkreetseid põhjendatud elemente me näinud ei ole nii et äh, siinkohal ma äh, peatuksin ja ma ütleksin, et äh, see on selle diskussiooni põhielemendiks. niisiis, see on üks aspekt, et räägime nende konkreetsete argumentide alusel, mis on, ja üritame vältida stereotüüpe ja propagandat. ja viimane märkus on see, et nii nagu president Schulz eile ütles, usun ka mina, see, et meie Euroopa riikide ja Euroopa parlamentide liikmed, me oleme liitlased. Te teate, et varasemal programmi perioodil on Euroopa Liidu erinevad valitsused liigselt keskendunud sellele, et tagasi võita turgude usaldust mina arvan, et me peaksime keskenduma kodanike usalduse taasvõitmisele ja selleks, et äh, seda saavutada, peame me olema järjepidevad, sidusad oma tegevuses. kui me tahame, et Euroopa finantssektor äh, saaks äh, täita oma peamist eesmärki, finantseerida reaalmajandust, siis sel juhul tuleb olla järjepidev, sidus ja äh, võtta konkreetsed otsused ja tegutseda äh, nende alusel. suur tänu, äh, proua Põlimata ja nüüd härra Klaas Taihov, kes on Hollandi parlamendi liige. The... suur tänu olles äh, pärit Hollandist, siis ei üllata kedagi, et ma kutsun üles äh, tagasihoidlikkusele, ettevaatusele. aga loomulikult oleme valmis äh, maksma oma õiglast osapanust ja see tähendab seda, et maksma Euroopa Liidu eelarvesse rohkem, kui me tagasi saame. aga see peab tuginema iga riigi vabandust, SKT-l, seega see peab olema õiglane ja me peame muidugi näitama üles ka solidaarsust äh, Euroopa Liidus, aga mitte üle pingutama sellega. nüüd ma räägin siin inimeste esindajana. meie poliitikud peame meeles pidama seda, et iga euro, mida me äh, kasutame, on tegelikult eurooplaste raske töö tulemus ja tuleb arvesse võtta igas, iga sammu puhul Euroopa inimeste heaolu. nii et äh, iga köögilaua ümber äh, Euroopas on inimestel raske olukord ja me ei saa äh, nõuda neilt, et äh, nad maksaksid äh, rohkem, kas või kaudselt. nii et ükskõik, kuidas äh, me neid oma ressursse või oma vahendeid kujundame, siis ikkagi on need maksumaksjad, äh, kes selle eest maksavad nii et äh, me ei saa siin ikkagi äh, ainult mingisuguseid kosmeetilisi muudatusi endale lubada. suur tänu. nüüd härra Costa Neves, Portugali äh, assamblee liige. jah, suur tänu, eesistuja kõigepealt äh, tahaksin äh, tervitada äh, kolleege, tänada selle ürituse korraldamise eest. minu arvates on see väga kena võimalus siin kohtuda. ja tahaksin öelda, et meie vaatame väga positiivselt komisjoni ettepanekuid. ka seda, et seeläbi on võimalik suurendada läbipaistvust ja vähendada riikide osamakseid oluline muidugi on see, et äh, või loomulikult on siin veel neid äh, asju, äh, mida saab ka kritiseerida, näiteks mõnede riikide tagasimakseid. aga mis puudutab eelarve tulude poolt, siis siin on tarvis veel mõnedes aspektides selgitust. meil on siin kõrgetasemeline konverents, riikide parlamentide esindajad on kohal, Euroopa Komisjoni esindajad samuti kohalike omavalitsuste ja piirkondade esindajad aga äh, me siin ei räägi kümnest, viiest või kolmest protsendist äh, RKT-st, vaid ühest protsendist. see ei ole aastakümneid muutunud ja huvitav on see, et äh, siin ei räägitagi võimalikust suurendamisest, vaid pigem võimalikust eelarve vähendamisest veel. ja ma pean siin komisjoni ja parlamendi eh, seisukohta eh, toetama. tegelikult on see kõik üsna paradoksaalne. ühelt poolt öeldakse, et poliitilist liitu tuleb tugevdada, me tahame eh, saavutada tõelise Euroopa Liidu, me tahame rohkem Euroopat me tahame rohkem Euroopat ja laiendada samm-sammult pädevusi, aga samal ajal ei taha me mitte midagi muuta eelarve osas. me tahame seda isegi vähendada. eriti nüüd, mis puudutab raamtingimusi. me tahame tagada rohkem majanduskasvu, luua rohkem töökohti, suurendada investeeringuid, aga selliste investeeringute vahendeid ei tahetagi suurendada niisiis see nimetatud just retour, see on pisut äh, kummaline, ma ausalt öeldes päriselt ei saanudki aru, kuidas selliseid äh, kokkuvõtteid äh, tehakse. üheks suuremaks Euroopa Liidu väljakutseks on eelarve samm-sammuline suurendamine. me tahame rohkem omavahendeid selleks, et Euroopat tugevdada ja et ähm, Äh, tagada äh, Euroopa usaldusväärsus, sest selle on Euroopa ära teeninud. nüüd proua äh, Kornelia Michalke, Austria parlament. austatud kolleegid, ka minu poolt suur tänu selle võimaluse eest siin plenaaristungil rääkida. ma tahaksin toetada Hollandi kolleegi, kes viitas sellele, et riikide kodanikud on need, kes tegelikult kannavad hoolt selle eest, et Euroopa oma vahendid äh, äh, olemas oleksid. Nemad on maksumaksjad ja meie vastutame nende eest. aga sellest hoolimata on mul väga suur lootus selles osas, et need ideed, mille me siin täna välja tohime pakkuda, ei äh, osutu või neid ei nähta kui öö, farssi, sest äh, tasapisi mul jäänud selline mulje, äh, et tegelikult on arvamused juba mm, siin äh, kuskile kivisse raiutud. ma loodan, et siiski meie arvamusi arvesse võetakse. ma tulen Austria piirkonnast, kus kokkuhoid ei ole mingi võõrsõna. ja tegelikult millegi saavutamine ei tähenda alati seda, et meil oleksid ka suuremad Äh, suuremad äh, sissetulekud, me peame siiski ka kokku hoidma. Äh, riikide puhul on kokkuhoid väga oluliseks teemaks ja Austria kodanikud peavad aktsepteerima suuri, suurt, suuri eelarvekärpeid ja seetõttu tuleb vaadata ka Euroopa tasandil, millised äh, ja kuivõrd mõttekad on meie väljaminekud ja kus on võimalik veel kokku hoida. millised on Euroopa ülesanded, mida on võimalik paremini riikide tasandil äh, saavutada ja lahendada? nüüd sõltumatult äh, sellest kõigest on Austria komisjoni ettepanekuga finantstehingumaksu kasutamise osas äh, vägagi nõus ja selle sisseviimisega pigem täna kui homme. ja seda, et kasutatakse äh, rohkem äh, käibemaksuvahendeid, siin selles Austria tegelikult mingit lisandväärtust ei näe ja seega seda me eriti ei toeta. tänan. suur tänu. Miguel Portas Euroopa Parlamendi liige Portugalist. Eh, jah, suur tänu, president. Portugalis on meil üks ütlemine, et parem hilja kui mitte kunagi. muidugi mitte ainult kor-, Portugalis ei tunta seda eh, ütlemist ja see sobib eh, väga hästi finantstehingumaksu juurde. aeg on küps tõesti selleks, et pärast äh, aastakümneid võtaksime me seda küsimust nüüd väga tõsiselt. aga hoolimata viivu, viivitustest äh, on äh, nüüd väga oluline, et seda ettepanekut ka väga tähelepanelikult käsitletaks. komisjoni ettepanekul on mitmeid eeliseid. näiteks maksustatakse sellised finantstehingud, mis on seotud väga suure toodete valikuga ja see on selle ettepaneku keskseks positiivseks aspektiks. aga mul on veel mõned märkused ja need on pigem kriitilised. esiteks, et see maksukogumise mudel ei ole praegu väga üldine, sest mõned tooted jäävad veel välja Ähm, mida siiski kasutatakse Euroopas, aga nad ei ole Euroopa omad ja seega on meil siin maksude vältimiseks äh, väga suured võimalused. selles osas tuleb aga midagi ette võtta. veel üks oluline aspekt. see maks äh, peab muutuma oluliseks instrumendiks selles osas, et ähm, lihtsad tooted saaksid oma eelised ja keerulised äh, tooted tegelikult äh, nii-öelda saaksid karistatud. Äh, aga komisjoni ettepanek seda praegusel hetkel piisavalt ei kajasta. ja me kardame, et me niimoodi probleemidele lahendust ei leia ja spekulatsioone ei ole meil võimalik niimoodi piisavalt tõrjuda ja kolmas märkus, mõned leiavad, et finantstehingumaks toob endaga kaasa nende tehingute äh, väljapoole viimise ja samuti maksude vältimise. aga äh, London kui kõige olulisem äh, finantstehingute toimumise koht juba kasutab finantstehingumaksu, mis on viis korda kõrgem kui see, mis on komisjoni ettepanekus. ja samas ei ole äh, kapital siiski sealt äh, massiliselt välja liikunud. aga üks oluline aspekt veel. see finantstehingu maksudiskussioon äh, peab tegelikult tagama ka selle, et Euroopa Liidus on võimalik investeeringuid suurendada. nüüd praegusel hetkel on toodud esimese eesmärgina välja see, et liikmesriikide osamakseid äh, vähendada, aga Euroopa Liidu investeeringuvõime töökohtadesse ja erinevatesse valdkondadesse tegelikult äh, seeläbi ei suurene, lihtsalt äh, vähendatakse liikmesriikide osamakseid ja siin tahaksin öelda, et siin tuleb see siiski pidada kinni lubadustest, mis on antud. nüüd Mauri Äh, härra Mavrides Küproselt. Thank you. There is no question that the EU taxation needs to be reformed on selge, et Euroopa Liidu maksustamissüsteemi tuleb reformida, töötada välja süsteem, mis oleks õiglasem, tõhusam. et meil oleks süsteem, mis oleks tõesti tõhus ja toimiv. praegune süsteem on pigem selline, mida tõhusaks nimetada ei saa aga see toimib. kui me tahame nüüd minna üle uuele süsteemile, siis me peame võtma arvesse väga olulisi aspekte, näiteks on mitmeid väikseid riike Euroopa Liidus, ähm, millel on väga tugevad ähm, äh, puudujäägid või, või mis on negatiivsemas olukorras äh, võrreldes suurtega aga maksusüsteemidega on neil võimalik seda negatiivset olukorda tasakaalustada ja jääda ellu Euroopa Liidu majanduses. kui me nüüd viime sisse finantstehingumaksu, siis võib see äh, tappa finantstegevuse äh, nendes väikestes riikides ja omada väga negatiivset mõju nende majandusele ma arvan, et äh, me ei ole vastu finantstehingu maksu sisseviimisele, aga me arvame, et seda tuleb väga hoolikalt ja ettevaatlikult rakendada, ka samm-sammult äh, rakendama hakata. sest äh, kõik muudatused majanduses äh, või neid ma-, muudatusi majandusse ei tohi sisse viia üleöö. ja need võiksid olla tõhusamad, kui neid viiakse sisse samm-sammult teine aspekt on see, et äh, meil võivad olla erinevad äh, äh, maksustamissüsteemid. nii nagu Prantsusmaa kolleeg juba ütles, võime me kasutada ka teistsuguseid maksusid. nii et kui me tahame Euroopa Liidu maksusüsteemi reformida, siis me peame seda tegema ettevaatlikult. pikema aja jooksul äh, ja peame olema hoolikad ega tohi keskenduda ainult ühele maksutüübile. aga ka väikeste riikide olukorda tuleb ka väga tõsiselt kaaluda, sest et muidu võib see tuua kaasa olukorra, kus väikesed riigid satuvad tõesti majanduslikku katastroofi. tänan. nüüd proua Helga Tüfer Euroopa Parlamendist. suur tänu ma tahaksin volinik Levanovski ettepanekut äh, südamest tervitada. ma usun, et see, sellega teeme me suure sammu edasi ja tahaksin seda äh, põhjendada paari argumendiga. esiteks on tegemist äh, ettepanekuga, mis tugineb aluslepingule. kõikides Euroopa lepingutes nimestatakse, nimetatakse omavahendite sisseviimist või nõutakse omavahendite kasutamist ja nüüd äh, lõpuks äh, vastame me sellele nõudele. niisiis, nagu öeldud, äh, siin me oleme lõpuks kooskõlas aluslepinguga. samas see ei ole suunatud ka riikide iseseisvuse või riikide parlamendi äh, pädevuste vastu. ei, vastupidi, see tugineb just nimelt sellele, et Euroopa parlamendid ja riigid selle endale sobivaks teevad ja seda rakendavad. ja samuti on see positiivne finantsturgude reguleerimise jaoks. teisi turgusid ja tehinguid maksame me samuti, sest et me leiame, et eh, turgude reguleerimine on oluline selleks, et poliitikat tsiviilsemaks muuta. nüüd on veel üks argument, et kui finantstehingumaks sisse viidakse, võiks eh, see eh, minna vastuollu konkurentsivõimega. aga siiamaale meil seda ei ole, kas seetõttu ei peaks olema meie konkurentsivõime palju parem, kui ta praegu on. mina leian täiesti vastupidi, et ka pangad peaksid äh, osalema Euroopa Liidu ja kodanike eh, paremate sissetulekute eh, tagamisel. ja see oleks ka stiimuliks liikmesriikidele eh, see süsteem sisse viia, sest et ka liikmesriigid saavad ühe kolmandiku näol täiendava sissetuleku ja samas peavad maksma viiskümmend protsenti vähem võrreldes praeguse osamaksega, nii et meil on siin selline win-win olukord. ja samuti me esindame niimoodi oma ühiseid huvisid ja anname uued impulsid majanduskasvu saavutamiseks, saame uued vahendid ja seetõttu on see äärmiselt positiivne ettepanek. ja see on ka põhjuseks, miks ma seda toetan sajaprotsendiliselt. suur tänu! Thank you. I would like to pass the floor now to Mr. Milan Martins. nüüd härra Sõger, kes on Euroopa Kontrollikoja liige ja kes teeb lühikese esitluse äh, uute omavahendite arvamuse kohta. Thank you very much, uh, Mr Chairman. suur tänu, eesistuja. jah, äh, austatud ähm, äh, volinik Levandovski, Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide liikmed. nagu me ütlesime, siis Kontrollikoda osaleb selles diskussioonis ja seega peaksime me ennekõike rääkima siin selle äh, backbench'i äh, poole pealt. me oleme ette valmistanud oma arvamuse. see äh, avaldatakse järgmisel nädalal kõikides ametlikes keeltes meie veebilehel ja nüüd lubage, et ma jagan pisut meie seisukohti ettepaneku üle neli eh, põhimärkust eh, või sõnumit, mis meil selle ettepaneku kohta on. esiteks, uued omavahendid ehm, käibemaksu alusel, siis siin eh, tuleb meelde tuletada seda, et Kontrollikoda on varem kritiseerinud seda käibemaksupõhist süsteemi, sest see on väga keeruline. nii et me arvame, et seda krit-, kriitikat on see arvesse võetud, et äh, see vana süsteem nüüd peatuks. nüüd uus finantstehingumaks. Äh, kontrollikoda leiab, et äh, selle läbi on võimalik anda uued sissetulekud riikide eelarvesse. ja et osa sellest antakse Euroopa Liidu eelarvesse et äh, see muidugi eeldab seda, et kõik liikmesriigid äh, peavad selle äh, maksu sisse viima. kontrollikoda ei saa muidugi kommenteerida sellist otsust, aga käibemaksule ja RKT-le tuginevad tulud vahemikus kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on olnud äh, ennustatavad ja üsna kindlad, aga nüüd äh, finantstehingumaks oleks üsna äh, kitsas ja samas me ei tea, millised kõikumised siin ette võivad tulla. kolmandaks, mis puudutab tagasimakseid, siis kontrollikoja mure siin et see lampsam äh, korrektsioon on lihtsam, aga see ei ole veel äh, läbipaistvam. ja viimane märkus, mis puudutab traditsioonilisi omavahendeid. me äh, teame, et osamakseid tahetakse vähendada ja meil on siin kakskümmend viis kuni kümme kümnele protsendile. ja me ei tea ka, kas me saame tegelikult sellest piisavad stiimulid. tänan väga. Petras Osservitsius, Leedus Seimi välisasjade komitee esimees. ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, ponios ir ponai suur tänu, kallid kolleegid, austatud daamid ja härrad. ma tahaksin väga tänada kutse eest osalema siia huvitavale diskussioonile ja kõik need arvamused, mida me täna riikli, riikide parlamentide poolt esitleme, saaksid või leiaksid tee otsuste langetamisse ja me loodame, et otsused langevad õige pea me oleme nõus sellega, et tuleb silmas pidada aluslepinguid, aga seda mitte ainult tulude poole pealt, vaid ka kulude poole pealt. see on üldine põhimõte, mida me peame kogu aeg eh, silmas pidama. ja me peame selle põhimõtte rakendamist parandama. Euroopa Liidu otsus omavahendite kohta, uue omavahendite eh, aluse kohta on väga oluline otsus me toetame eh, seda, et see peab olema meie eh, prioriteediks, peame eh, ennast hästi ette valmistama ja et siin on tarvis mõjuhinnanguid. käibemaks on praegu umbes üksteist protsenti, samal ajal kui halduskulud selle kogumiseks on liiga suured ja ebaproportsionaalsed. seega pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat peab see koormus äh, vähenema. teine märkus on see, et äh, käibemaks ei ole täielikult äh, harmoneeritud ja kriisi ajal on mitmed riigid käibemaksu suurendanud, aga käibemaksu alus või baas, maksubaas on liikmesriigiti erinev ja seetõttu me tahaksime, et tehtaks ettepanek selle kohta, kuidas parandada harmoneerimist ja me tahame ka, et komisjon viiks läbi mõjuhinnangu selle kohta, kuidas võib mõjutada tarbijaid. nüüd, kui me räägime korrektsioonimehhanismist, siis tundub, et siin ei ole mitte erandid, vaid pigem äh, reegel, sest meil on äh, Äh, peaaegu nelikümmend erandit, võib-olla me vähendame seda umbes poole läbi, aga ma ei tea, kas me saame seda oodata. ma usun, et meie ambitsioonid peaksid siin olema väga kõrged ja me ei tohi toetada äh, seda tendentsi äh, eranditele. ja lõpetuseks tahaksin rõhutada seda, et mitte uued maksud ei päästa Euroopa Liitu. Euroopa Liidu saab päästa tõhus poliitiline tahe, see on see, mida me täna vajame. tänan väga, proua Stase Mühlbacher, Austria parlament. tänan, härra eesistuja, lugupeetud daamid ja härrad, kolleegid. mina suhtun Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekut äh, läbirääkimiste alusena ning me ei tohi unustada, millisest taustast, kus seisavad praegu Euroopa Liidu liikmesriigid. rahvusvaheline finantskriis on väga tugevalt mõjutanud Euroopa Liidu riikide eelarveid. ka meil Austrias pidime me eelarvevahendid kasutama selleks, et e, kriisile vastu mõjuda ja e, hoida alal majanduskasv ja sellest lähtudes me tervitame finantstehingumaksu sisseviimist. finantsturud ka Euroopas peavad samuti andma oma panuse, mitte ainult üksikud liikmesriigid. vähemalt mulle tundub, et praeguseni olid asjad nii, et kasum äh, läks erakätesse ja kahjum äh, kõikide äh, kanda. ja seetõttu tuleb ka Euroopa tasandil koostöös kõikide liikmesriikidega teha midagi selle vastu. hetkel näen ma väga tõsist arengut toimumas selles suunas, et poliitikud ei eh, saa enam tegutseda alati niimoodi, nagu nad seda sooviksid. Eh, ka nii, nagu kodanikud seda sooviksid, vaid poliitika sõltub järjest rohkem rahvusvahelistest finantsturgudest. ning seetõttu saan vaid pöörduda üleskutsega teie poole, daamid ja härrad. me peaksime finantstehingute maksu üle tõesti põhjalikult mõtteid vahetama, kaalutlema kõiki poolt- ja vastuargumente Eh, lähtudes komisjoni tehtud ettepanekust. ja lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa kodanikud ootavad meilt, poliitikutelt, lahendusi. lahendusi seoses Euroopa Liidu eelarvega, kuid ka lahendusi, mis tagavad eh, sotsiaalse heaolu ja majanduskasvu Euroopas. mõelgem vaid sellele, kui paljudes liikmesriikides on noorte tööpuudus eh, kõrge ja me vajame kiireid meetmeid selle vastu võitlemiseks. ja veel lõpetuseks, kuna seda märkust tehti tihti, eh, see puudutab eh, korrektuurimehhanismi. Austria toetab, Austriat puudutab selle muutmine, seetõttu tahaksin lühidalt öelda, et korrektuurimehhanismi Äh, muudatust, lähtudes mingist kindlasummalistest äh, maksetest, äh, sellega saab Austria nõustuda vaid siis, kui see puudutab kõiki puudutavaid riike võrdselt. ja hetkel see ettepanek antud suunas ei liigu, tänan. tänan, proua Mülbahar, härra Fernandes, Euroopa Parlamendi liige. tänan mina tahaksin kõigepealt tänada äh, antud konverentsi korraldajaid, kuna sellega on meil hea võimalus äh, selleks, et Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid tuleksid kokku ja arutaksid ennetavalt äh, poliitilisi meetmeid avatud koordineerimismeetodi raames. ning ma usun, et sellega on võimalik saavutada ka paremaid tulemusi, selles olen ma kindel kuid nüüd eelarvest. praktiliselt on võimatu analüüsida, milline on antud instrumendi mõju liikmesriikide eelarvele, kuna selleks tuleks kogu mehhanismi lihtsustada, mis on oluline. lihtsus, läbipaistvus on olulised ka usutavuse jaoks. selles oleme ühel meelel ja ma usun, et kui me lähtume sellest, siis äh, on lihtne kaasata ka kõiki menetluste lihtsustamisse. Äh, omavahendite ettepanek komisjonilt teeb mulle head meelt. omavahendid on tihedalt seotud solidaarsusega, me vajame rohkem solidaarsust ja me peame arvesse võtma ka siiski eh, nende huvisid, kes on netomaksjad, need, kes saavad rohkem kasu, eh, ilma et me hakkaksime seda eh, õiglase tagasimakse põhimõtet rakendama. me näeme eelarvega seoses tõsiseid probleeme, üks protsent on ambitsioonikas eesmärk, kuid äh, me lähtume siin loomulikult sellest, et peab, on võimalik äh, võtta üks koma kakskümmend kolm protsenti RKT-st eesmärgina. nüüd e-, Euroopa Liit vajab eelarvet, mis on investi-, investeerimissõbralik. nelikümmend üheksa protsenti läheb investeeringuteks, kuid äh, investeeringutest ja majanduskasvust on võimalik rääkida vaid siis, kui meil on olemas vastavad eelarvevahendid ning see peaks olema uue äh, omavahendite instrumendi põhiline eesmärk. me vajame rohkem investeeringuid. loomulikult räägime eelkõige majanduskasvust ja selle seosest teadusuuringutega, kuid me ei tohi unustada ka sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust. kasv on võimalik vaid siis, kui on tagatud ka ühtekuuluvus, kui me seda aspekti ei unusta. Äh, finantstehingumaks on loomulikult väga oluline teema. on riike, kellel on antud instrumendiga probleeme ja kes on esitanud ka rida küsimusi. probleem on selles, äh, millise lahenduse poole komisjon püüdleb siis, kui kõik liikmesriigid antud teema arutelul ei osale. tänan. Dziękuję bardzo za możliwość udziału w dyskusji tänan. aitäh. tuletan teile kõikidele meelde, et Lissaboni lepingut oli väga raske vastu võtta, kuid eh, selle jõustamine oli väga suur edulugu, seega peame olema me järjekindlad ning eh, kolmesaja üheteistkümnendat eh, artiklit jõusta, järgima, kus on kirja pandud, et Euroopa Liit peab kasutama oma vahendeid. kriisiolukord tõi selle välja, millises olukorras on riikide eelarved ning seega korrektsioonimehhanismide lihtsust, lihtsustamine ning käibemaksu kasutusele võtmine ning samuti finantstehingumaksu kehtestamine on väga õige samm. me peame looma läbipaistva ning kõigile mõistetava süsteemi kõikidele kodanikele, kuid mõningad küsimused jäävad siiski veel lahtiseks. mis puudutab puudutab äh, finantstehingumaksu, siis oleks meil vaja, äh, millised on selle mõjud finantsturgudele konkurentsi silmas pidades. kas äh, finantsteenused kolivad ära Euroopa Liidust või mitte? ning millised reeglid hakkavad siis kehtima, kas tehingute reeglid ja milline on see koormus kodanikele? roheliste poolt, poolt Euroopa Parlamendi esindaja, palun. Mrs Brander. Sorry, I didn't hear the name correctly. Äh, vabandust, ma ei näinud, et minu kord oli, vabandust. ennekõike tahaksin tänada kõiki, kes on tulnud riikide pealinnadest siia kohale, sest meie arvates, see minu arvates on väga oluline, et meil on siin ühine arutelu ning finantstehingumaksu kohta meie arvates äh, on see üks uus käibemaksuvorm, sellepärast et kui te ostate kohvi või auto, siis te maksate selle eest ka maksu. ning äh, kui nüüd kõikide tehingute eest hakkad ka makse maksma, siis ainukene sektor, kus ei äh, pea neid maksma, on finantssektor ning me ei näe, milline on see vahe, miks, miks tuleb sinna vahe sisse teha, et ühes sektoris makstakse makse ja teises mitte ning küsimus sellest, kas see karistab ühte riiki või linna rohkem kui teist. voliniku poolt tehtud ettepanek on äärmiselt arukas, me ei ava mitte ainult ukse uutele võimalustele, ning pärast suurt ööd oleme me tulnud sellele tulemusele, et me väldime lõksu ning muudame kõikidele riikidele palju ahvatlemas ühinemise üks kolmandik läheb riiklitesse eelarvedesse otseselt ning kaks kolmandikku läheb Euroopa Liidu eelarvedesse ning see vähendab viisteist protsenti riiklikke sissemakseid ning seega me peame liikmesriikidele seda pidevalt meelde tuletama. ning Hollandi kolleeg tõstatas küsimuse, kas see teeb mingi kas meie liikmesriikide kodanikele on mingit vahet? minu arvates on, sellepärast et me võtame kasutusele uued moodused, mida siiamaani ei kasutatud ning äh, me äh, riiklikul tasandil äh, ei saa konsolideerida eelarveid ilma, kui me ei investeeri Euroopa tasandil solidaarsusesse ning seda me peame ka tegema, me peame oma võlakoormust vähendama, kuid samas investeerima kasvu ning tööhõivesse ning seega leian ma, et oleks väga arukas, kui me saaksime sellega üheneda, võib-olla viiakse sisse veel mõningaid muudatusi, kuid see oleks hea väljapääs ning meie kodanikud, Euroopa Liidu kodanikud saaksid sellest suurt kasu, aitäh! aitäh, viimaseks äh, sõnavõtjaks selles paneelis on Par-, e Euroopa Parlamendi asepresident, palun. tänan väga, härra eesistuja. kuna ma olen viimane kõneleja, siis tahaksin Euroopa Parlamendi liikmena pöörduda liikmesriike esindavate parlamentide esindajate poole. ma usun, et täna eh, on meil tõesti väga oluline hetk, me ei kohtu sellisel kombel mitte esimest korda, kuid väga tihti seda ka ei juhtu. ning seetõttu tahaksin pöörduda üleskutsega teie poole, oma parlamentides, parlamentide koridorides, kus toimuvad diskussioonid nende keeruliste eelarve eh, küsimuste üle. Eh, püüdke palun võimalikult hästi kaitsta komisjoni ettepanekut. kui Euroopa Parlament ja äh, liikmesriikide parlamendid toetavad seda komisjoni head ettepanekut, siis võib ka tulemus olla hea. ma usun, et äh, on juba korduvalt öeldud, et see ettepanek on õiglane ja ta oleks ka toimiv. ning seetõttu palun lugege seda pragmaatilise lähenemisega. mina olen pärit riigist, kus samuti tuli võtta väga valulisi meetmeid ning seetõttu oleme kõik huvitatud sellest, et me võiksime üheskoos liikuda õiges suunas. finantseerimine peab olema pragmaatiline, mitte ideoloogiline küsimus. eesmärgiks oleks tagada see, et kasu saaksid nii liikmesriikide eelarved kui ka Euroopa Liidu eelarve, sest Euroopa Liidu eelarvest äh, tõuseb ju kasu ka liikmesriikidele. niisiis, meil on kõigil ühene huvi selleks, et antud valdkonnas ühiselt tegutseda. meil on lõpuks võimalus teha üheskoos koostööd lähtudes heast ettepanekust, see on tõeliselt ajalooline hetk. tänan väga, nüüd oleme selle sõnavõttude vooru lõpetanud. pean ütlema, et tegemist oli tõesti äh, väga äh, tõhusa tööga. Te pidasite väga distsiplineeritult ajapiiridest kinni. nüüd annaksin veel kord sõna härra volinik Levanovskile, kel kindlasti on omalt poolt palju öelda, lähtudes sellest, mida ta kuulis. suur tänu. kõigepealt äh, suur tänu ka selle väga äh, mitmekesise diskussiooni eest. ja see tõestab ka omalt poolt, et meil on tarvis äh, selliseid kohtumisi kus meil on valitud liikmesriikidest ja teised. ma ei hakka kommenteerima kõike, mis öeldi. olles väga ava-, või kus, kus öeldi, et tugevalt toetati komisjoni ettepanekuid ja mulle tundub, et tegelikult need kommentaarid moodustasid täna ka enamuse. aga ma tahaksin kommenteerida võib-olla neid äh, aspekte, küsimusi, kus väljendati äh, teatud äh, määral skeptilisust. ja äh, siin võib olla ka proua Hanseni poolt ja, ja härra Jenseni poolt ja samuti härra Anderson ja, ja härra Liikov Hollandi poolt nii et mõlemale riigile peaks või, või kõigile nendele riikidele peaks antama äh, korrektsioon ja me ei saa äh, garanteerida äh, siis seda netopositsiooni vähenemist. me ei saa tegelikult kujundada seda netopositsiooni lähtudes äh, riigi heaolu tasemest. meil on ainult teatud äh, korrektsioonid ja, ja tegelikult äh, Rootsi, Hollandi, aga ka Ühendkuningriigi jaoks on tarvis vist iga-aastast äh, korrektsiooni, nii et ja, ja Saksamaa kuulub ka veel siia. nii et siin oli kuulda teatud skeptilisust äh, Äh, reportaaž äh, Maurides äh, ja ka teiste häältes, kui nad sõna võtsid. ma ausalt öeldes olin üsna hämmastunud siin mõningatest argumentidest, aga kordame üle mõned aluspõhimõtted. meie omavahendite ettepanekus oleme me nüüd väga lähedal sellele, mis on ette nähtud aluslepingutes samuti me oleme teadlikud äh, fi äh, riikide fiskaaliseseisvusest, et äh, ei ole mingisugust maksustamist ilma riigipoolse esindatuseta ja see on see, mida meie teha saame. me pakume välja oma ettepaneku, aga siis peavad riikide parlamendid otsustama ja ratifikatsioon või ratifitseerimise puhul tuleb siis ühtlaselt käituda nüüd äh, meie uued ettepanekud omavahendite äh, kohta ei äh, ujuta eelarvet üle. tegelikult see meie tulevane eelarve on isegi väga tagasihoidlik, see on umbes üks protsent liikmesriikide RKT-st, varem on see olnud isegi kuni üks kuni kahe, üks koma kaheksateist protsenti RKT-st aga jah, tõesti, me soovime saavutada rohkem Euroopat kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. aga kui me vaatame eh, ka seda pikka nimekirja kandidaatidest eh, omavahendite hulka, siis me kaalume seda, mis on tõhus, mis tõesti oleks uus sissetulek eh, selle sektoris. ja proua Brandneri sõnavõtt äh, siin äh, viitas ka sellele ja, ja siis äh, sellele, et finantsteenuste puhul praegu käibemaksu ei ole ja tegelikult Euroopa maksumaksjad on panustanud väga palju selleks, et toetada finantssektorit kogu Euroopas. nii et ähm, need kriteeriumid on olnud meie valiku aluseks ja veel üks väga oluline aspekt on see, et meil on riikide algatused, sest kümme riiki juba maksustavad finantstehinguid. ja proua Podimata viitas sellele, siis tegelikult ei ole oluline see, et kas meil on finantstehingu maks, siis tegelikult see on juba reaalsus ja see võib olla Euroopa Liidu harmoneeritud lähenemine. oleks ähm, tegelikult äh, ka konkurent, konkurentsimoonutuste mõttes hea, kui meil oleks harmoneeritud lähenemine. et äh, siin äh, riigieelarve äh, konsolideerimise valguses saaks ka vähendada liikmesriikide osamakseid. ja siin on meil empiirilised kogemused. me väga tugevalt äh, vaatame ka äh, Rootsi mudelit, sest äh, muidu tingimata igas mõttes ma ei pruugi olla Rootsi mudeli fänniks, aga see, mis puudutab või, või tähendab, muidu ma võin vägagi toetada Rootsi mudelit, aga finantstehingumaks ei läinud neil väga hästi nii et äh, siis äh, seal oli väga äh, lihtne vahendada või vabandust, vahetada neid vahendajaid ja, ja nii edasi, nii et et meie tahame siin üldist põhimõtet, et maksustamine, maksude kogumine toimuks seal, kus tegutsevad finantsinstitutsioonid ja mitte majapidamised. ja nimelt siis seal, kus finants institutsioonid on registreeritud. ja tulud sellest eh, siis jagunevad niimoodi, et üks kolmandik läheb eh, liikmesriigi eelarvesse ja kaks kolmandikku on ette nähtud Euroopa Liidu eelarvesse. ja seeläbi saab vähendada liikmesriikide osamakseid, mis tuginevad eh, RKT-le nii et sellepärast oleme me ka need äh, statistilised andmed äh, koostanud. nii et äh, osamaksed arvutatakse RKT läbi, selle võtme läbi. aga loomulikult ma ei hakka praegu tehnilistesse üksikasjadesse langema, lihtsalt räägin üldisest mõjust ja otseselt öeldes siis me ei uuri seda mõju milles osas me juba oleme oma hinnangud läbi viinud. aga et äh, näiteks äh, automaatseid äh, arvutipõhiseid tuletisinstrumentide müüki võib see tõesti mõjutada ja lühikeseks müüki, aga me peame hindama mõjusid ja, ja siis mõju reaalmaju majandusele nii et siin tuleb vaadata ka seda, kus parasjagu need finantstehingud toimuvad ja meil on loomulikult see risk olemas, et need paigutuvad ümber või viiakse välja kuskile. mõjuhinnang alguses oli ühepoolne, nimelt äh, selles osas, et mis võiks juhtuda reaalmajandusega, kui viiakse sisse finantstehingumaks. aga kui me saame seeläbi kaheksakümmend miljardit eurot, siis äh, seeläbi on võimalik äh, vähendada äh, koormust teistes valdkondades. nii et äh, ma arvan, me peaksime seda vaatama mitmekesisemalt, vähem naiivsemalt ja ma usun, et siis me jõuame järeldusele, et me ei sea reaalmajandust ohtu et see on selline uus sissetulek, mis jagatakse riikide eelarvete ja Euroopa eelarve vahel. siin oli veel ka mitmeid argumente tagasimakse kohta ja samuti Kontrollikoda esitas siin mõningaid märkusi, aga nüüd need RKT-põhised osamaksed liikmesriikidelt et need olid stabiilsemad ja nüüd uus maksubaas on võib-olla kõikuvam ja et on seal vähem stabiilsust. nii et äh, siin on sellist kompenseerivat äh, faktorit äh, siiski ka alati vaja. nii oli see ka siis, kui me kasutasime tollimakse ja muud sellist aluseks aga igal juhul tahan ma teid väga tänada te väga põnevate mitmekesiste sõnavõttude eest. me võtame need arvamused arvesse ja üritame veelgi oma ettepanekut täiustada. tänan. Mrs Kier Hansen, Danish Folketing. aitäh aitäh kõikidele nendele seisukohtadele, mis on siin täna välja toodud, ma leian, et see on ülioluline, et me saame teiepoolsed panused, et mõista, missugused on teie soovid Euroopas ning on äärmiselt oluline, et meil on ka erinevad seisukohad antud teemadel. ma olen väga nõus Fernandesega, kes ütles, et on äärmiselt oluline, et meil oleks selline dialoog, nagu meil praegu on, on väga oluline, et me kohtume, nii nagu me seda praegu teeme, et meil tulevikus oleks ka rohkem selliseid kohtumisi, et me saaksime teada, mis edaspidi toimub äh, ning ähm, Euroopa Parlamendi ning riiklike ähm, parlamentide esindajate vaheline äh, arutelu on samuti väga viljakas ähm, proua Durand Belgiast, Euroopa Parlamendi liige, ütles, et me peaksime minema koju oma riiklikesse parlamentidesse ning jätkama seda arutelu. ning äh, Euroopa Komisjoni pakutud ettepanekut äh, toetama. ta ütles, et me peaksime seda teha, tegema, kuna ettepanek on väga tõhus ning õiglane. kuid äh, mulle tundub, et siin on veel mõningad lahtised küsimused ning seetõttu mina oma esitluses üritasin komisjonile survet avaldada, et komisjon rohkem räägiks meile, milline on selle ettepaneku mõju. me tahame me peame teadma, millised on need tulemused ning ka selle koormuse osas, mis liikmesriikides on, me räägime solidaarsusest, me räägime sellest, kes mida maksma peab, kuid me peame selle kohta rohkem informatsiooni saama. me oleme seda arutanud juba oma riiklikes parlamentides ning meil on vaja samasugust informatsiooni, aga dokumentatsiooni täpsete andmete kohta selleks, et seda äh, Äh, arutelu riiklikes parlamentides edasi arendada, nii et ma siis kordan oma palvet komisjonile, palun rääkige meile, mis edaspidi toimub, sest see on ainus moodus, kuidas me saame kindla aluse selleks, et meil toimuks riiklikes parlamentides oluline arutelu. ning niimoodi te saate meie poolt ka suurema kaasatuse ning Euroopas on meil seda rohkem vaja. meil on vaja, et riiklikud parlamendid võtaksid suurema vastutuse, nad peavad teadma, mis toimub Euroopa tasandil. ning samuti tahaksin ma tänada Anne Jensenit tema sissejuhatuse eest ning ma olen väga õnnelik, et me oleme nõus äh, nende põhimõtete osas ning see teeb mulle head meelt, sest me kuulume ka samasse parteisse. me mõlemad oleme pärit Taanist, samas me kuulume ka samasse parteisse ning ma tahaksin rõhutada, nii nagu temagi tegi, et meil on vaja rohkem arutelusid kvali-, kulutuste kvaliteedi osas. minu Hollandi kolleeg äh, julges väita, et ta räägib kodanike nimel. ma leian, et parlamentaarina me kõik väidame, et me räägime kodanike ning eriti oma hääletajate äh, nimel kuid selleks, et meil oleks äh, dialoog, me peame olema avatud ning läbipaistvad selles osas, mis puudutab äh, äh, ühise eelarve sissemaksetesse ning me peame ka kontsentreeruma sellele, mis me sellest saame. meil peab olema lisandväärtus, kuidas me seda oma kodanikele seda kõike ka selgitame, kuidas on eelarve mõjud kodanikule ning mida me tegelikult muudame ma leian, et me peame sellele rohkem keskenduma ning ma loodan, et äh, eratasistes aruteludes ka täna pärastlõunal selgub rohkem, sellepärast et äh, äh, ka see on oluline osa omavahendite teemast. aitäh selle tänase arutelu eest! proua Jensen, Euroopa Parlamendi esindaja suur tänu! ma arvan, et sellise diskussiooni väärtuseks, peamiseks väärtuseks on see, et me saame paremini aru sellest, mis osas meil on ühesugune arvamus ja kus on veel lahkarvamusi. ja oluline on see, et me üritaksime üksteist mõista. ja minu jaoks oli väga oluline saada selgeks see, et Euroopa Parlament ei nõua omavahendeid selleks, et suurendada äh, kulutusi, vaid et me äh, tahame omavahendeid selleks, et saavutada läbipaistvam süsteem Euroopa Liidu sissetulekute või tulude poole peale. väga oluline on ka see, et te kõik mõistaksite, et meie parlamendiliikmetena äh, teame, milline on majanduslik olukord. me teame, millised on need raskused, mis liikmesriikidel on ja mis ilmselt jäävad kehtima veel mitmeteks aastateks majandus- ja fiskaalkriisi tulemusel. ja seetõttu peame me ennekõike keskenduma kulude ja kulutuste kvaliteedile mitmeaastane finantsraamistik, millest me räägime veel ka täna pealelõunal, ei ole Euroopa Liidu äh, eelarve, vaid need on äh, eelarve äh, piirmäärad. me tegelikult vähendame oma eelarvet aasta-aastalt kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja seda tuleb mõista. ja samuti võib-olla küsida, millised piirid äh, Äh, või et kuidas need piirid, mis on pandud Euroopa Liidu eelarvele, on kooskõlas nende piiridega, mis meil tuleb panna omal kodus, oma riigieelarvele. komisjon on äh, piiranud neid äh, vahendeid ja kahe tuhande kolmeteistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani on siin praktiliselt ühesugune, äh, ühesugused laed, aga äh, meil on uued äh, ülesanded, laienemine, mingid ootamatud juhtumid ja me kõik räägime sellest, et me ei tohi panna negatiivseid prioriteete, aga kui inimesed tegelikult peavad hakkama panema negatiivseid prioriteete paika, siis on see kõik väga keeruline, aga me peame jõudma kompromissile ja komisjon on äh, siin tõesti oma äh, ettepanekuga äh, üritanud võtta arvesse kõiki nõudmisi ja neil on olnud praktiliselt võimatu ülesanne nüüd äh, tänane diskussioon mitmeaastase finantsraamistiku üle sai alguse tegelikult juba aastatel kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa. juba siis hakati tõsiselt sellest parlamendist rääkima ja ma ütleksin, et enamus oli siis selle vastu ja nüüd on samm-sammult olukord muutunud ja enamus on selle poolt ja tegelikult äh, ma pean ütlema, et äh, mina olen väga kummalises olukorras, ma olen vähemuses, kes on äh, mitmeaastase finantsraamistiku vastu, aga ma endiselt tahan teha koostööd Janošiga ja kuulata, mida ta üritab mulle selgitada. aga ma endiselt kaitsen seda, et meil on tarvis omavahendeid finantstehingu maks on üheks võimaluseks, aga samuti on selleks käibemaks ja meil on tarvis väga tugevat diskussiooni nende teemade üle minu jaoks äh, on see väga tõsiseks äh, kandidaadiks äh, uue omavahendina, mis võimaldaks süsteemi ka lihtsustada ja harmoneerida käibemaksubaasi ja võib-olla tulevikus ka suurendada kontrolli käibemaksu üle, nii et ma usun, et käibemaksu ettepaneku üle on samuti veel tarvis sügavuti minevaid diskussioone, aga neid ma veel päriselt alustanud ei olegi nüüd siis äh, Prantsusmaa senati poolt nimetati, et äh, siin võib olla veel ka teisigi võimalusi ja päris kindlasti leian ma, et see on väga hea, et me oleme diskussiooni alustanud. tõesti, võib-olla, et on võimalusi veel. mulle tulevad endalegi meelde mõned mitmed võimalused, kus on võimalik eh, elu lihtsustada ettevõtete jaoks ja samal ajal eh, siiski luua Euroopa Liidu tõsised omavahendid. ja ma arvan, et me peaksime üksteist eh, nendes diskussioonides aitama. raskeks aspektiks või keeruliseks aspektiks on see, et asjad peavad, asjas peavad kokku leppima liikmesriigid ühehäälselt. nii et me teame, et diskussioon ei ole lihtne, aga me peame ka tagama selle, et liikmesriigid kuulaksid üksteist. ja Euroopa Parlamendis tahame me olla selle diskussiooni lihtsustajaks või vahendajaks, äh, esitades täna kuuldud argumendid ja äh, tagades ka selle, et me saame diskussiooni käima oma riikide parlamentides. viimaseks märkuseks minu poolt Äh, oleks äh, tegelikult üks see asi, mis, äh, mida ütles üks Austria esindaja. et võib-olla on võimalik tegelikult olukorda lahendada seeläbi, et seda hakkavad lahendama riigid ise, aga tegelikult lähevad need kulutused siis lihtsast, lihtsalt liikmesriikidesse ja võib-olla oleks võimalik rohkem kokku hoida siis, kui me teeme asju koos. nii et äh, riikide parlamentides tegelikult võib olla äh, vaja mõelda ka sellele, et on võimalik kokku hoida seeläbi, et äh, ülesanded antakse äh, Euroopa Liidu käte, kätesse. näiteks lennujulgeolek, meil on nüüd üks agentuur, äh, kes annab sertifikaate äh, lennu, äh, lennukitele ja meeskondadele, samas kus meil oli varem kakskümmend seitse sellist agentuuri ja ma usun, et see on andnud kokkuhoiu. ma ei tea, kas te riikide parlamentides olete leidnud need kokkuhoiuvõimalused, aga minge koju ja arutage. samuti, mis puudutab Euroopa välisteenistust, ma tean, et minu juures kodus leitakse, et Äh, või, või tähendab, see on äh, tekitanud äh, diskussioone Taani välisteenistuse üle, et kui palju tuleks riigil investeerida oma saatkondadesse, samal ajal kui võiks lasta ennast e-, esindada Euroopa Liidu saatkonnal, nii et võib-olla oleks meil võimalik kokkuhoidu seeläbi, et me teeme asju Euroopa Liidus ühiselt. nii et äh, Äh, tegelikult see, et me teeme midagi Euroopa tasandil, ei tähenda alati kulutusi, vaid see võib olla hoopiskis äh, kokkuhoid äh, võrreldes sellega, mida me teeme riigiparlamendi tasandil või riigi tasandil, nii et minge koju ja arutage seda. tänan. härra Mavrojanis nõukogu nimel. noh, see on. Eh, très brièvement, euh, moi teen lühidalt. ka mina olen seisukohal, et äh, diskussioon on nüüdseks tõesti käivitunud. ja ma usun, et me peaksime tegema avatud koostööd, võttes arvesse asjade praegust seisu. ning meie lähenemine peaks olema võimalikult pragmaatiline. proua Jensen ütles juba et äh, tegelikult diskussioonid toimuvad eelkõige finantstehingute maksu üle. kuid äh, tegelikult tuleks vaadata, kas seda diskussiooni saaks laiendada, ei tohiks ennast liigselt piirata, seda rõhutasid mitmed sõnavõtjad. midagi ei tohiks välistada. alati tuleks analüüsida ka teisi võimalusi, võtta arvesse ka neid huvitavaid ettepanekuid, mida me kuulsime siin täna ma usun, et on võimalik edasi liikuda. kui me lähtume õigluse ja võrdsuse põhimõttest, mis peavad kehtima ka eelarve küsimustes. sellega ei taha ma loomulikult öelda, et ma toetan siin žüstratuuri põhimõtet, see ei ole minu eesmärk. ma usun, et see ei ole optimaalne lähenemine. loomulikult eh, panime täpselt kirja kõige selle, mis me siin kuulsime. ma ei taha loomulikult hakata siin reageerima nüüd kõikidele sõnavõttudele või peatuda kõikidel üksikasjadel. kuid selge on see, et siin esitati terve rida argumente, mida tuleb arvesse võtta. ja olen kindel, et järgnevate kuude jooksul peavad diskussioonid toimuma ka veel liikmesriikides kuid eh, neid diskussioone tuleb täiendada ka nende uute aspektide, elementidega, mida me kuulsime täna. ja ma usun, et me peame liikmesriikides tegema ka põhjalikku selgitustööd. kuna on olemas realistlik võimalus, šanss aasta lõpuks jõuda tulemuseni, mis ka kõiki rahuldab ja mis vastab loomulikult ka lepingu nõuetele ja kodanike ootustele. olen kindel, et Taani eesistuja püüab selle teemaga nii palju kui võimalik edasi liikuda ja järgmise nõukogu eesistujana loodame meie, et meile võib-olla ei jäägi enam nii palju teha kuid äh, loomulikult äh, toetume seejuures äh, Taani eesistuja poolt tehtud heale eelnevale tööle. Need on meie plaanid. me kavatseme kaasata sellesse töösse kõik institutsioonid, selleks et lõpuks jõuda hea tulemuseni, mis vastab meie soovidele. tänan! aitäh ma ei tea, kas on veel kedagi, kes sooviks sõna võtta, on teil mõningaid lühikaid kommentaare või küsimusi? tundub, et keegi küsida ei taha midagi tundub siis, et kõik on saanud oma vastused, kuna Taani eesistuja kutsub meid ähm, natukese aja pärast äh, lõunale alumisel korrusel siinsamas hoones ähm, kella üheks. palun aga teid, et te pärastlõunaseks äh, koosolekuks oleksite täpselt kohal, mis, äh, head isu teile!